All right, uh, ladies and gentlemen. hästi. kolleegid, äh, võtke istet, alustame istungiga kõigepealt natukene räägiksin teile taustast, tundub, et äh, belglased või vähemalt parlament on äh, leiutanud siin uue sauna võtmise meetodi, ma loodan, et äh, te naudite seda. me küll võtame sauna ka Soomes, meie temperatuurid saunas on siiski veidi kõrgemad kui siin ning pärast sauna on meil lihtne võimalus järve hüpata, mis äh, muudab selle kogemuse nauditavamaks kui täna siin. juhin teie tähelepanu, kuna mul see võimalus on juhatada tänast täiskogu regioonide komitees sellele, et väljas ukse juures on brošüür Soome eesistumiste kohta Euroopa Liidu Nõukogus Äh, palun tutvuge sellega ja saate ka osaleda nendel üritustel järgmise kuue kuu jooksul. kas võin paluda, et kiidame heaks äh, meie täiskogu istungi päevakorra? päevakord on heaks kiidetud, aitäh teile! saja kolmekümne neljanda täiskogu istungjärgu protokolli kinnitamine, see toimus kümnendal ja üheteistkümnendal aprillil. kas võime protokolli kinnitada? kas vastuväiteid pole? aitäh, väga hea, protokollid on kinnitatud. presidendi sõnavõtt järgmiseks. siin on nii infopunkte kui teavet tänaste tegevuste kohta ja üht-teist lähituleviku kohta, esiteks äh, ja raportööri määramine, enne kui täiskogu istungiga alustame kodukorra artikli nelikümmend kolm alusel palutakse täiskogul otsustada kolme raportööri määramise osas kahele, kaks on seotud Soome eesistumisega ning ettepanek härra Andreas Riproi määrata raportööriks äh, nutikate linnade uute väljakutsete ja õiglase äh, kliimasiirde arvamusega, kuidas äh, säästliku arengu eesmärke rakendada oktoobrikuisel seitsmendal kuni üheksandal oktoobril toimuval täiskogul esitletakse arvamust. teiseks määrata proua Anne Karjala äh, raportööriks Digitaalse Euroopa arvamusele ning ka see arvamus esitatakse otse täiskogule, see, mis toimub seitsmendast üheksanda oktoobrini. ning kolmas ettepanek, määrata Tadeusz Andruševski Leedust raportööriks arvamusele, mis puudutab kohalike ja piirkondlike omavalitsuse ida, rolli idapartnerluse kujundamisel ning see arvamus esitletakse, seda esitletakse viienda detsembri täiskogul. kas kiidate need ettepanekud heaks? jah, seega on need ettepanekud vastu võetud ning raportöörid on määratud. siis kahekümne viienda juubeli tähistamine kahekümne viie aasta eest äh, loodi regioonide komitee Euroopa Nõukogu regioonide komitee, pärast seda oleme koostööd teinud selleks, et tugevdada piirkondlikke demokraatiat ja kohalike omavalitsuste rolli, tähistame seda kahekümne viienda juubeli tseremooniaga meie plenaaristungi raames ning president Karl-Heinz Lamberts regioonide komitee poolt ning president äh, Andres Knabe, kongressi president, äh, tutvustavad teile seda homme pärast kella üht-teist hommikul ning äh, juubeliüritustega jätkame Euroopa kohaliku ja piirkondliku demokraatia konverentsil pärast täiskogu istungjärku äh, Jacques Delors'i hoones äh, ruumis viiskümmend kaks siis Euroopa piirkondliku ettevõtluse auhind antakse üle täna, äh, tseremoonia toimub täna meie viimase päevakorrapunkti ajal, anname üle auhinna Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitli. see kümnendat korda anname välja seda tiitlit, aastal kaks tuhat üksteist alustasime sellega ja sellega autasustatakse Euroopa Liidu piirkondi, mis panustavad ettevõtlusse, paistavad silma hea ettevõtluskeskkonnaga. ning täiskogu lõpus koos äh, žürii liikmete ja komitee liikmetega olete kutsutud ka kokteilile ning näitusele Capture Europe, äh, mis toimub Euroopa Parlamendi hoones see on projekt, mille on äh, välja töötanud regioonide komitee praktika, praktikandid oma viiekuise praktika ajal. suur tänu praktikantidele selle raske töö eest, mille nad meie ning Euroopa jaoks on teinud. siis teavet veel põhikooliõpilaste, keskkooliõpilaste võitluse kohta, selle võistluse korraldas äh, regioonide komitee Euroopa Alliansi fraktsioon, õnnitlen õpilasi, kes seal osa võtsid ning nende õpetajaid ning soovin neile väga põnevat külaskäiku Brüsselisse edasi mul on hea meel äh, rääkida teile veel äh, regioonide komitee ametikohtade jagunemisest, äh, mille kohta on koostatud ka uus dokument, me näeme, et Euroopa Liidus regioonides ja kohalikes omavalitsuses detsentraliseerimist ja seda näeme ka naabruspiirkonnas, kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide kohta on saadaval uusimad andmed selle kohta, kuidas jagunevad erinevad poliitilised pädevused kohalike ja piirkondlike omavalitsuste vahel. seda küsimust arutati ka eile juhatuse koosolekul. rohkem teavet selle kohta leiate siin saali ukse juures. selle vahendi kohta ja ka veebisaidi kohta saate rohkem teavet täiskogu saali ukse juures saadavas dokumendis. edasi äh, globaalsed äh, tendentsid äh, enne aastat kaks tuhat kolmkümmend, selle kohta on samuti koostatud üks voldik, millele tähelepanu ju-, juhiksin, selle voldiku leiate enda eest laualt ja veebi kaudu on kättesaadav ka suurem brošüür mis annab meile ülevaate nende tegevuste tulemustest. ka see voldik on kättesaadav täiskogu saali ukse juures ja selles käsitletakse praegusi ja tulevasi väljakutseid Euroopas, mis on võimalikud katalüsaatorid, mis võivad muuta äh, tuleviku prognoosimist äh, sujuvamaks soovin tänada ka kolleegi Viktor Siigalit, loodan, et sa oled juba saalis. sina oled äh, ülem Austria parlamendi Äh, liige regioonide komitees juba viisteist aastat, täna osaled viimast korda täiskogu istungil, suur tänu ka minu poolt isiklikult, et mõne nädala eest Espot ja Helsingit külastasid ning äh, kus meil oli võimalus äh, ülema Austria parlamendi delegatsiooniga erinevaid küsimusi arutada ning sul oli võimalus ka külastada erinevaid kauneid kohti tutvuda te uute meetodite ja mentaliteediga ka Aalto ülikooli kampuses. suur tänu selle külaskäigu eest ja kogu selle töö eest, mille sa oled regioonikomitees teinud. lisaks ALDE fraktsiooni president on presidendile andnud teada sellest, et nende fraktsiooni nime, nimi on muutunud, Renew Europe on fraktsiooni uus nimi tulenevalt äh, sarnasest otsusest, mis on vastu võetud Euroopa Parlamendis. see otsus jõustub äh, kohe ning palun peasekretäril ka vastavad muudatused sisse viia kõigis meie dokumentides. Need olid äh, presidendi teadaanded, edasi võime päevakorraga edasi liikuda ning äh, jätkame arvamuste vastuvõtmisega, kõigepealt Taanis Turlaisi arvamus, palun sind koos eksperdiga siia üles ning ka Kotari esindajat. kui mind on õigesti teavitatud, siis soovin äh, sulle ka õnne, kuna oled nüüd Riia linnapea. palju õnne meie poolt makropiirkondlikud strateegiad Donau piirkonna strateegia näitel, rahvusvaheliste klastrite edendamise raamistik on arvamuse pealkiri ning omast kogemusest ma tean, et Riia Läti ja Balti riigid on panustanud suuresti äh, Läänemere äh, makropiirkondlikesse strateegiatesse, Interregi ja aruka spetsialiseerumise alal, eriti just Läänemere piirkonnas, seega olete kindlasti äh, spetsialistid selles vallas. tehkem siis koostööd äh, teiega nüüd, kus te olete ka Riia linnapea. nüüd annaksingi teile sõna, et saate arvamust tutvustada. Paldies, priekšsēdētāji kungs! lugupeetud daamid ja härrad! tänasel täiskogul vaatame me üle minu arvamust makropiirkondlike strateegiate kohta ja keskendun Donau piirkonna strateegiale me räägime siin rahvusvaheliste klastrite edendamise raamistikust. Rumeenia eesistujariigina palus meil koostada arvamuse äh, komisjoni teise arvamuse kohta, mis puudutas äh, makropiirkondlike strateegiate rakendamist ja aitäh äh, eesistujariigile, et nad on selle küsimuse uuesti tõstatanud nii regioonide komitees kui ka teistes rahvusvahelistes äh, organites ja Euroopa Liidu institutsioonides. daamid ja härrad, ka järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ajal on väga tähtis piirkondlike lõhede vähendamine ja see prioriteet on väga tihedalt seotud makropiirkondlike strateegiatega, sest neil on väga suur potentsiaal seal võimalikult kiiresti erinevate piirkondade inimeste elustandardit äh, ühtlustada. peale selle on ka Euroopa Liidu lepingutes paika pandud ühtekuuluvuseesmärgid, mida on võimalik täita makropiirkondlike strateegiate kaudu. kohalike ja piirkondlike omavalitsuste jaoks on väga tähtsad äh, lähimuspõhimõte ja kokkuhoidmine. Need on ka makropiirkondlike strateegiate puhul kõige tähtsamad eesmärgid komisjoni aruandes öeldakse, et kõikides makropiirkondades on tehtud suuri edusamme. see tähendab seda, et tegemist on edulooga. samal ajal on aga mul siin raportis välja toodud terve rida probleeme, mistõttu makropiirkondlike strateegiate rakendamine ei ole olnud äh, nii kiire, kui lootsime. siin on näiteks probleeme haldusega ja nende strateegiate haldamine, haldamisega. me näeme, et äh, kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused tuleks rohkem kaasata rahastamisse ja haldamisse, sest ainult niimoodi on võimalik strateegiaid paremini ellu viia. makropiirkondlikud strateegiad ähm, neid ei ole võimalik kasutada sajaprotsendiliselt, kui kohalikel omavalitsustel ei ole rakendamiseks piisavalt vahendeid. tulevikus tuleks rohkem ära kasutada sünergiaefekte makropiirkondlike strateegiate ja sektoripõhiste poliitikate vahel. just sellepärast tuleb rohkem tähelepanu juhtida ka kahekümne esimese mai eh, ülemkogu järeldustele, kus räägitakse ka makropiirkondlike strateegiate rakendamisest. Öeldakse, et eh, riigid peavad võtma suurema vastutuse ja andma ka piisava poliitilise toetuse riiklikul tasandil. ma panin selle ka enda eh, raportisse kirja ning järeldustes olen ma teinud veel ka Äh, ettepaneku, et tuleb kogemusi vahetada ja kui vajalik, tuleb teha koostööd erinevate programmide ja võrgustike kaudu. peale selle on väga tähtis ka koostööd parandada näiteks tuleks teha rohkem koostööd erinevate sektorite klastritega. klastrid on tähtsad majandusliku arengu toetamiseks ja üleilmsel tasandil konkurentsivõime säilitamiseks, sest niimoodi pannakse erinevad majanduslikud sektorid omavahel koostööd tegema me peaksime mõtlema ka innovatsiooni ökosüsteemide peale. tuleks luua piiriüleseid klastreid ja selliste klastrite loomine peaks olema lihtsam. Äh, komisjoni äh, peadirektoraadid Regio ja Grow peaksid äh, selliste klastrite väljatöötamist toetama. makropiirkondlikul tasandil on võimalik erinevaid sidusrühmi omavahel kokku viia ja selle kaudu klastreid luua ja piiriüleselt kogemusi vahetada mina olen veendunud, et äh, uueks eduvalemiks võiks olla nii-öelda kolmnurk. teadlased ühelt poolt, teiselt poolt ettevõtted, mis kasutavad teadlaste äh, tulemusi ja kohalikud omavalitsused siis kolmandana, kes vahendaksid äh, teadusasutuste ja ettevõtete vahel daamid ja härrad, mul on väga hea meel, et suurem osa muudatusettepanekuid äh, muudavad minu aruannet äh, veelgi paremaks. ma olen teinud äh, neli kompromissettepanekut selleks, et võimalikult paljude kolleegide ettepanekutega arvestada. suur tänu teile kõigile koostöö eest ja tahaksin välja tuua selle, et äh, siin arvamuses ei öelda, et klastrid peaksid olema piirkondlikult piiratud äh, ühe makropiirkondliku strateegiaga. suur tänu ka Saksamaa ja Austria delegatsioonile tehtud muudatusettepanekute kohta, mis puudutasid uute makropiirkondlike strateegiate loomist olen nõus sellega, et peab äh, arvestama ka sellega, et praegused makropiirkondlikud strateegiad uute strateegiate kaudu öö, äh, vähem toimivad poleks ka Itaalia delegatsioon tegi väärtuslikke ettepanekuid ja ma paneksingi itaallaste ja austraste ning sakslaste ettepanekud kokku selleks, et raportit veelgi paremaks muuta. lõpetuseks tahtsin öelda, et iga riik, iga piirkond on Euroopa Liidus nii tugev, kui tugev on Euroopa Liit. meie eesmärk peab olema olla tugev ja tugevad ja ühtsed ja sellega tuleb arvestada siis, kui me teeme ka uusi ettepanekuid Euroopa tegevuskavade ja kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kaasamise kohta. meie käes on neid otsuseid teha ja sellepärast palun teil toetada minu arvamust ning ähm, toetada siis ka ettepanekuid, aitäh! okei okay,, thank you, Dennis Turlais! hästi, aitäh! Tainis Turlais äh, alustame äh, arutelu. Joosep Pereni, palun. jah, aitäh mulle sõna andmast. soovisin sõna, kuna esmalt ma soovin õnnitleda raportööri, ma arvan, et äh, see on väga hea dokument võib-olla just seetõttu, et juhib tähelepanu kahele suurele probleemile, miks need strateegiad vahel ei ole edukad või on vähem edukad. Äh, erinevad struktuurid erinevates riikides, see on väga hea tähelepanek, äh, see on tõesti suur probleem, äh, mille peame ületama edmi, eri, erinevad haldussuutlikkused erinevates riikides seoses prioriteetide või strateegiliste kavadega, lisaks on probleemiks ka rahaliste vahendite puudumine see takistab sageli edukate strateegiate loomist. ma soovin aga rõhutada, et me ei peaks looma paralleelseid struktuure ega paralleelseid strateegiaid. seetõttu soovin ma toetada viiendat muudatuse ettepanekut, mis ütleb, et kui on olemas juba olemasolevad äh, struktuurid ei peaks me looma uut struktuuri või strateegiat, äh, vaid peaksime kasutama seda, mis juba olemas on. soovin äh, õnnitleda raportööri taas, kuna tegemist on tõesti hea dokumendiga. aitäh! Roberto Giambetti järgmisena. Grazie presidente eh,, volevo chiedere al relatore. aitäh, president soovisin küsida raportööri seisukohta kolmanda muudatusettepaneku kohta minu fraktsioonist. mina, mulle tundub, et see muudatus on mõistlik. me soovime, et makropiirkondlikes strateegiates kasutatakse ära sidusrühmi, kes soovivad osaleda selleks, et strateegiad oleksid tugevamad me peaksime võtma arvesse positiivset mõju, mis tuleks sellest muudatusettepanekust. okei okay,, thank you. hästi, aitäh. Rafaela Cataneo, palun. Grazie presidente, anch'io mi voglio complimentare. aitäh. ka mina soovin äh, raportööri õnnitleda osalesin ka eelmise arvamuse koostamisel ning juhiksin tähelepanu äh, nendele positiivsetele argumentidele muudatusettepanekus kolm, millest rääkis ka härra Džambati. Alpi piirkonnas äh, sellega seoses soovime, et makropiirkondlikud strateegiad oleksid hõlmatud et äh, ühtekuuluvuspoliitika õigusraamistiku perioodil kaks tuhat kakskümmend kuni kaks tuhat kakskümmend seitse rõhutasime, rõhutaksime seda hea meelega siin arvamuses ja ka kõigis teistes arvamustes. ma usun, et see aitaks tuve-, tugevdada kõiki neid strateegiaid. Right uh,, no other interventions. rohkem sõnasoovijaid ei ole, nii et saame liikuda hääletuse juurde, muudatusettepanek üks raportöör toetab seda, kes toetavad, andke märku. hästi, aitäh, kes on vastu? keegi ei ole vastu, heaks kiidetud. raportööri muudatuse ettepanek kaks R, kui vastu võetakse, langeb muudatus kaks ära, kes on raportööri muudatusettepaneku kaks R poolt? aitäh, kes on vastu? keegi ei ole vastu, heaks kiidetud ja ka muudatus kaks langeb ära raportöör, palun. Es vēlējos tikai dažas frāzes par eh, trešo. sooviksin öelda mõne sõna kolmanda muudatusettepaneku kohta, millest kolleegid rääkisid ma ei ole selle vastu, et me kasutaksime kolmandas muudatusettepanekus viidatud lahendust äh, ma usun, et see küsimus peaks jääma prioriteetseks ka kõigile järgnevatele eesistujariikidele. juhiksin tähelepanu sellele, et äh, Rumeenia eesistuja soovile arvamuse koostasime ning saan äh, rääkida ainult siin arvamuses hõlmatud makropiirkondlikest strateegiatest, seetõttu ma ei soovinud oma volitustest kaugemale minna. sellegipoolest olen nõus, et oleks mõistlik äh, kasutada seda lähenemist. tundub, et nüüd saame hääletada, kes toetavad kolmandat muudatusettepanekut. kes on vastu? tundub, et mõned on vastu, aga enamus on poolt heaks kiidetud raportööri muudatusettepanek neli R. kui see vastu võetakse, siis langevad muudatused neli ja viis ära. härra Vladislav Ortil on palunud sõna. palun. E, lugupeetud e, president, daamid ja härrad ma tahan toetada kompromissettepanekut number neli, on väga tähtis toonitada, et regioonide komitee on avatud erinevatele algatustele uute makropiirkondlike strateegiate loomise kohta, tegemist on väga tähtsa meetmega piirkondliku arengu tagamiseks, sest selle kaudu on võimalik piirkondlikku arengut toetada. mis puudutab muudatusettepanekut, siis on väga tähtis öeld-, et öeldakse, et strateegia ei tohi olemasolevate makropiirkondlike strateegiate toimimist segada nii et see tähendab seda, et uus strateegia ei tohi endaga kaasa tuua siis eh, lõikumisi või kattumisi vanade strateegiatega eriti kui mõtleme Euroopa vahendite kasutamise peale, on see täiesti loogiline. ja tahaksin veel kord toonitada, et toetame raportööri muudatusettepanekut neli R. okei okay,, let's vote on raportöörs. Äh, väga hea, raportööri muudatusettepanek, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? keegi pole vastu, see on heaks kiidetud, neli ja viis langevad seega ära. muudatusettepanek kuus raportöör toetab seda, kes on poolt. aitäh, kes on vastu? keegi pole vastu, see on heaks kiidetud. raportööri muudatusettepanek seitse R. kui see vastu võetakse, langevad muudatused seitse ja kaheksa ära, kes on poolt, raportööri muudatusettepanek? aitäh, kes on vastu? mõned on vastu, aga enamus on poolt, heaks kiidetud. ning seitse ja kaheksa langevad ära raportööri muudatusettepanek üheksa R, kui see vastu võetakse, kukuvad muudatused üheksa ja üksteist ära, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? keegi ei ole vastu, see on heaks kiidetud. üheksa ja üksteist langevad seega ära. peame veel hääletama muudatust kümme, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? keegi ei ole vastu, see on heaks kiidetud muudatus üksteist langes ära, muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? keegi ei ole vastu, heaks kiidetud. nüüd peame hääletama arvamust muudetud kujul, kes on poolt? kes on vastu? keegi ei ole vastu, kes on erapooletu? erapooletuid ei ole, ühehäälselt heaks kiidetud õnnitleme raportööri. All right uh,, we move to the next. hästi, jätkame järgmise arvamusega. Christophe Rouillon, palun tule siia meie juurde koos oma eksperdiga ning EKONi esindajaga tõhusama ja demokraatlikuma otsustusprotsessi poole Euroopa Liidu maksupoliitikas, on arvamuse pealkiri. And here as well we have a few amendments. ka siin on mõned muudatusettepanekud, kuusteist neid kokku on esitatud ning pärast arutelu saame hääletada muudatusettepanekuid ja mõnda raportööri esitatud muudatusettepanekut samuti. Kristof Rujon, palun. Merci beaucoup, euh, monsieur le, le president. suur tänu, äh, lugupeetud kolleegid. Äh, see arvamuse eelnõu, mida ma täna esitlen, on äh, poliitiliselt vastuoluline kuid tegelikult ei lähtu see mingisugusest poliitilisest ideoloogiast ega ühegi rahvuse vaatevinklist. me oleme siin äh, aluseks võtnud äh, avaliku arvamuse, sest äh, Eurobaromeetri küsitluse järgi ligi seitsekümmend viis protsenti eurooplastest leiab, et Euroopa Liit peaks palju aktiivsemalt võitlema maksupettuste vastu see on siis pigem äh, kodanike liikumine äh, selleks, et äh, võidelda kliimamuutuste vastu ja samas võidelda ka üht, õiglasema maksustamise poolt, see oli üks olulistest teemadest ka Euroopa valimistel, mis tõstatus erinevate parteide valimiskampaanias, Rahvapartei, Roheliste ja teiste ähm, valimiskampaanias ja üks äh, tippkandidaatidest äh, ütles, et äh, peaks järgmise mandaadi jooksul siiski langetama otsuse, et liikuma edasi õiglasema suurtehnoloogiaettevõtete maksustamise juurde ning liikuma edasi kvalifitseeritud häälteenamuse juurest. Jean-Claude Juncker algse ettepaneku esitas ning seadis selle oma viie prioriteedi hulka. härra Juncker tõstatas äh, vajaduse korraldada maksustamine ümber õiglasemalt ja kaasaegsemalt, äh, arvestades ka majanduse digitaliseerumist ning seda, kuivõrd on konkurentsiolukord muutunud, arvestades seda, kuivõrd palju digitaalvalla äh, suuri ettevõtteid on praegu tegutsemas kahekümne esimesel 21 juunil eelmisel aastal ka ülemkogul seda teemat arutati, räägiti õiglasemalt maksust, õiglasemast maksustamisest. kui vaatame muudatusettepanekuid, siis nende esitajad, eriti just kolleeg Morfi, nad seisavad äh, täna silmitsi just Euroopa mm, Komisjoni juhiga, Rahvapartei seisukohaga ja arvatavasti minu esimene muudatusettepanek kohe lükatakse tagasi aga lõpe, lubage mul lõpetada minu ettekanne äh, neli, nelja põhiteesu, teesiga, esiteks äh, suveräänsus, teiseks äh, konkurentsivõime, ähm, avalikud teenused ning lähimuspõhimõte. kui räägime konkurentsist, jaa, konkurents on vältimatu selleks, et sotsiaalne turumajandus saaks toimida. me ei ole naiivsed, me ju esindame siin kohalikke omavalitsusi, me kõik Äh, tunneme omal nahal äh, maksualast konkurentsi, äh, kuid me peaksime rääkima siin ühtlustatud majandusruumist, kus oleksid ühtsed reeglid riigiabile ning üldiselt majanduse toimimisele. Euroopa maksupoliitika ei peaks muutuma Euroopa integratsiooni nõrgaks lüliks ja selles ühtses majandusruumis, eriti just euroalal, ei saa me enam ette kujutada, et Euroopa poliitika kuidagi äh, saaks äh, olla lisanduseks äh, kitsendatud riiklikule pädevusele selles vallas. me tahame rääkida jagatud majandusalasest pädevusest selleks, et Rosa Luxemburgi parafraseerida, ütleksin, et äh, selline suveräänsus äh, lõpeb, äh, maksualane sü-, suveräänsus lõpeb seal, kus ta algab teiste oma. komisjoni ettepanek ei taha anda Euroopa Liidule mingeid uusi pädevusi komisjon ei paku ka välja seda, et peaks kuidagi enda peale võtma riikide otsustusõigust näiteks maksumäära kehtestamisel, otsemaksude määramisel kas eh, juriidilistele või füüsilistele isikutele. ja komisjoni ettepanek on täiesti eh, lähimuspõhimõttega kooskõlas ja lõpetuseks lubage mul eh, kogu seda maksude kehtestamise põhimõtet üldse õigustada, need ei ole, maksud ei ole kunagi olnud populaarsed, kuid oluline on see, et õiglaselt kogutud maksud aitaksid riikidel ja kohalikel omavalitsustel ning Euroopa Liidul äh, pakkuda kvaliteetset avalikku teenust näiteks hariduse vallas, tervishoiu vallas äh, ning äh, elamumajanduses, anda, pakkuda julgeolekut, võidelda kliimamuutuste vastu ning finantseerida ka kestliku arengu eesmärke. kui te hääletate eh, maksuküsimustes, eh, siis kutsun teid üles, kallid kolleegid, eh, mõtlema vähem Apple'i või Amazoni huvidele, mis tegelikult loovad ju väga vähe töökohti Euroopa Liidus vaid mõelge ennem enda raamatukaupmehele, pagarile ja kõikidele väikestele äridele, mis teie läheduses tegutsevad ja sellele, milliseid äh, olulisi kohaliku tasandi ja riikliku tasandi investeeringuid saaks teha selle rahaga, aitäh! Um, thank you, thank you very much for the introduction. aitäh selle sissejuhatuse eest praegusel hetkel keegi sõna ei soovi saada, siiski soovib härra Jonkman. Uh, jah, me siiski peame sõna võtma, daamid ja härrad, hoolimata kõikidest jõupingutustest ECR fraktsioon ei saa toetada seda arvamust erinevatel põhjustel ja kui muudatusettepanekud üksteist, neliteist ja viisteist läbi ei lähe, siis ma kardan, et me ei saa seda arvamust toetada. me usume, et oma maksupoliitika vastuvõtmine on vägagi tihedalt seotud iga riigi eh, suveräänsusega, me ei saa siin eh, üks kõigile lähenemisega nõustuda, iga riik saab ise oma majanduslikud tingimused ja maksuseadused paika panna, sest need on väga tähtsad ka majandusliku eh, juhtimise tagamiseks kvalifitseeritud häälteenamuse sisseviimine maja, maja, maksupoliitikas ei too endaga kaasa paremat maksustamist, vaid see toob pigem kaasa olukorra, kus ei arvestata liikmesriikide õigusega otsustada ise oma maksupoliitika üle. ja lõpetuseks me leiame, et maksukonkurents on tegelikult ühisturule kasuks, sest äh, riigid peavad välja töötama tõhusa maksupoliitika. Right, thank you. Other aitäh, kas on teisi sõnavõtusoove? ei ole, siis asume hääletama. aa, ah, okei okay., please there. Grazie, president. Io penso che per fare più Euroopa aitäh meil on vaja rohkem Euroopat, mitte vähem Euroopat. mul on väga kahju, et pean siin seda kordama ja mul on kahju, et pean olema ECR-i kolleegile vastu. nimelt, kui loobutakse ühehäälsuse nõudest, siis see tähendab seda, et meil on võimalik luua rohkem Euroopat. see arvamuse eelnõu on osa otsustusprotsessist, mis oleks tõhusam ja demokraatlikum Euroopa Liidu tasandil siis. kui need muudatusettepanekud läbi lähevad, mida ECR on välja pakkunud ja ka härra Murphy ettepanek, siis me liiguksime täiesti vastupidises suunas. ja see koda siin ei saa tõesti rahva tahte vastu käituda, me ei saa olla avaliku arvamuse vastu, me ei saa tegutseda avaliku arvamuse vastu. internetil ei ole piire, ainult riikidel on piirid, internet on aga üleilmne, üleilmne turg ja kui meil on üleilmne turg, siis me ei saa rääkida erinevatest maksumääradest, me peame olema lihtsalt julged seda tunnistama ja peame reageerima praegusele olukorrale me ei tohiks siin lähtuda ainult oma erihuvidest, sellepärast et erihuvid on erinevates riikides erinevad. see olukord äh, vabandust, see ettepanek äh, on tehtud selleks, et meil oleks rohkem Euroopat ja regioonide komitee ja parlament on ka öelnud, et Euroopa on edukas projekt siis, kui meil õnnestub just nendes punktides midagi ära teha. me peame arvestama siin avaliku arvamusega, sest me oleme kohaliku omavalitsuse esindajad. see on meie kohustus, meie eetiline kohustus ning me ei saa nende muudatusettepanekutega nüüd hakata õõnestada, õõnestama selle arvamuse kõige tähtsamaid punkte. aitäh, suur tänu, härra Milana, palun. tahtsin lihtsalt öelda seda, et me oleme eelmisest komisjoni koosolekust peale tööd teinud selleks, et kompromisse leida, selleks, et ka olukorda selgitada. nii et me ei räägi siin sellest, et me praeguseid reegleid hakkaksime muutma selles osas, kuidas pädevused Euroopa Liidus jagunevad. ja just äh, sellepärast ma olin nõus äh, ka kolleeg Van Ressi muudatusettepanekutega ja te ehk äh, mäletate meie toetust Euroopa Komisjonile me toetasime äh, seda, et vastatakse Euroopa kodanike ootustele, et lõpetada maksualane äh, õigluse puudumine, äh, justkui suured ettevõtted nagu Amazon panevad paika reeglid ja kõik teised kohanevad nendega, nii et mulle tundub, et on väga selge surve avalikult äh, Äh, arvamus, et jah, me võime sellega kõrvale jätta, selle äh, surve, kuid äh, ma arvan, et arvestades sõnumeid, mida me edastame just Euroopa valimiste ajal inimestele, me peaksime siiski püüdma uuesti tuua raha riigikassasse, kohalike omavalitsuste kassasse, selleks et häid teenuseid pakkuda, nii et siin ei ole tegemist mingi revolutsiooniga. me lihtsalt püüame veidi korrastada seda süsteemi selleks, et panustaksid õiglaselt äh, ka need, kes äh, oma kasumit Euroopa Liidus teenivad, aitäh. okei okay,, thank you. Now we can move. aitäh, asume hääletama ja kõigepealt alustame kohe muudatusettepanekutega üks ja viisteist, sest nendel on sama sisu ja eesmärk, nii et hääletame üheskoos ühe ja viieteistkümne üle. kes poolt? üks ja viisteist, kes poolt? Against. kes vastu? meil on vaja elektrooniliselt kontrollida. Those in favor vote uh, yes and no. nii, poolt, vastu, hääletage palun Okay, we close the vote. hääletus on lõppenud. enamus on vastu, nii et tagasi lükatud. Then uh, rapporteurs raportööri muudatusettepanek kaks R, kui see vastu võetakse, siis kaks ja kolm langevad ära, kes toetavad kaks R-i? kes on vastu? kontrollime elektrooniliselt. Do we have the yeah. okay,. We close the vote. hääletus on lõppenud. enamus toetab, nii et vastu võetud. kaks R vastu võetud. järgmiseks kaks ja kolm langevad ära, nii et järgmiseks neli. raportöör on poolt, kes poolt, andke märku. kes vastu? kontrollime elektrooniliselt. Okay, we can close the vote hääletus on lõppenud, ai, veel ei saa kinni panna. Very... president, hääletusmasinad reageerivad väga aeglaselt. hästi. kuna tulemus on napp, siis hääletame uuesti. muudatusettepanek neli, kas olete siis poolt või vastu? kas ei tööta? ta ütleb kogu aeg, et saadab tulemust, aga midagi ei juhtu. no me ootame natuke kauem siis. kas nüüd toimib? jah, tõesti, hääletajaid on rohkem. kas kõik on hääletanud? siis on hääletus lõppenud yes enamus toetab, vastu võetud. muudatusettepanek viis, kes poolt, andke käega märku. Hmm? It's, we open the vote. hääletus on alanud, kontrollime ai, ma arvasin, et peame kontrollima, aga pigem, kes on poolt, andke käega märku. muudatusettepanek viis, kes on poolt, andke märku. Against. kes on vastu? enamus on vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus, kes poolt, andke märku Uh, against. kes vastu? kontrollime elektrooniliselt kas kõik on hääletanud? veel mitte. ootame veel. Okay. kas nüüd on kõik hääletanud? hääletus on lõppenud. enamus on vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitse R raportöörilt kui see läheb läbi, siis seitse, kaheksa, üheksa langevad ära. kes poolt? kes vastu? enamus toetab, seega vastu võetud. seitse, kaheksa, üheksa langevad ära. kümme, kes poolt? kes vastu? enamus poolt, seega vastu võetud. üksteist, kui see vastu võetakse, kaksteist langeb ära, kes on poolt, üksteist, kes vastu, enamus on vastu, seega tagasi lükatud. muudatusettepanek kaksteist, kes poolt, aitäh, kes vastu, enamus on poolt, vastu võetud, muudatusettepanek kolmteist, kes poolt vastu, enamus on vastu, tagasi lükatud, muudatusettepanek neliteist, kes poolt, vastu, enamus on vastu, tagasi lükatud. viisteist, selle üle me juba hääletasime, nii et jäänud on veel kuusteist, kes poolt, aitäh, kes vastu kontrollime elektrooniliselt kuusteist. All have voted now kas kõik on hääletanud? hääle, ei, saa veel lõpp sulgeda ja hääletus kestab veel. kas me nüüd võime sulgeda? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud ja nüüd lõpphääletus arvamuse üle muudetud kujul. kes poolt? kes vastu? enamus on poolt, erapooletuid ka on paar tükki, nii et enamus toetab. nii et vastu võetud, palju õnne. We'll move on, yeah, let's take them. And we move on. The next opinion raportöör. järgmine raport, Jeanette Paljö, kohapõhine lähenemine Euroopa Liidu tööstuspoliitikale ning palun raportööril tulla siia ette ning ütlen juba kohe, et kui tuleb siia komisjoni asepresident Jyrki Katainen, siis me katkestame siis kas arutelu või hääletuse vastavalt sellele, kui kaugele oleme jõudnud, selleks, et pidada siis maha arutelu asepresident Kataineniga. okei okay.. Okay, here unfortunately Madam uh, Bellier was not able proua Bellier ei saanud täna kahjuks siia tulla, nii et härra De Heer võtab tema asemel uh, sõna, nii et palun. Uh, thank you, chairman uh.... aitäh, president, räägin hollandi keeles. Teile on esitatud arvamus kohapõhise lähenemise kohta Euroopa Liidu tööstuspoliitikale kohalikud omavalitsused ja piirkonnad saavad tööstuspoliitikat toetada ainult klastrite kaudu, innovatsiooni parandamise kaudu, klastrite kaudu ja koostöö parandamise kaudu meil on piirkonnad, kus on suured tööstusettevõtted ja nendes piirkondades on meil vaja tööstusele suunatud äh, tööstuspoliitikat, selleks et teha piirkondade vahel koostööd, ainult niimoodi on võimalik äh, tööstust toetada ning äh, muuta ta ka vastupidavaks. ja see samal ajal tuleb meil mõelda ka kliimamuutuste vastasele võitlusele, digiüleminekule ja muude probleemide lahendamise peale mida tugevama tööstusega on piirkond, seda rohkem võidavad ka ülejäänud piirkonnad selle piirkonna ümber ja just sellepärast on väga tähtis, et me siin näiteks Interregi programmidele panustaksime. väga tähtis on, et me panustaksime piirkondlikule koostööle selleks, et innovatsioon ja spetsialiseerumine oleks rohkem kooskõlas kohalike vajadustega. aitäh! Right, uh, thank you for the... aitäh selle sissejuhatuse eest. kas keegi soovib sõna saada? kui ei, siis asume kohe hääletama. muudatusettepanek number üks, raportöör toetab seda, kes poolt, andke märku. aitäh, kes vastu? keegi pole, nii et vastu võetud kaks R raportöörilt, kui see vastu võetakse, siis kaks langeb ära, kes poolt? aitäh, kes vastu? vastu võetud, kaks langeb ära. muudatusettepanek kolm, raportöör toetab seda, kes poolt, andke märku. kes vastu? vastu võetud, neli. Ära de Boer jah, väike taotlus, president, kas me võiksime seda muudatusettepanekut vaata, vaadata nii, et ta pannakse eraldi lõikeks, mitte osaks sellest lõikest um,. raportöör on... on sellega nõus. nii et see on eraldi lõige siis, sest siin on see läheb siis punkti kaks järele. kes poolt? kes vastu? vastu võetud. nüüd võiksime üheskoos hääletada viie, kuue ja seitsmenda üle. kes poolt? kes vastu? vastu võetud kaheksa, raportöör. jah, president. muudatusettepanek number kaheksa on väga spetsiifiliselt suunatud ühele sektorile ja siin on ette nähtud siis kaubanduspiirangud äh, meie aga räägime siin raportis ähm, üleüldisest tööstuspoliitikat ja sellepärast äh, see muudatusettepanek peaks olema rahvusvahelise kaubanduse arvamuses ja sellepärast ma ei toeta seda muudatusettepanekut. hästi. ja palun. aitäh president, teen hästi lühidalt. tõesti, tegemist on spetsiifilise muudatusettepanekuga, aga me soovime saavutada seda, et kakskümmend protsenti tööstusest tulevast SKT-st oleks kooskõlas keskkonnanõuetega. teras on aga meie tööstuse jaoks väga tähtis, tegemist on osaga Euroopa majanduse südamest. me oleme näinud siin seda, kuidas hinnad langevad, konkurents tõuseb ja sellest, kuidas CO2 heitmeid tuleb vähendada aastani kaks tuhat kolmkümmend. terasetööstused on välja rännanud kolmandatesse riikidesse, sellepärast et seal keskkonnanõuded on madalamad, aga see ei tähenda seda, et seal CO2 heitmete hulk tonni kohta oleks väiksem nii et me ei saa nõustuda sellega, et me lihtsalt laseme nendel ettevõtetel Euroopa Liidust lahkuda ja kuskil mujal toota, just sellepärast peaksid kehtima kõigile ühesugused normid nii imporditud terasele kui ka kohapeal toodetud terasele. me ei saa ju hakata töökohti välja viima ja CO kahte sisse tooma. raportöör on vastu, meie hääletame nüüd muudatusettepanek kaheksa, kes poolt vastu. enamus ei hääleta üldse. president, te palusite praegu kaks korda, et kes hääletab vastu. kes on poolt? palun andke nüüd käega märku. kes on vastu? enamus on poolt, nii et vastu võetud muudatusettepanek üheksa. raportöör on poolt, kes poolt? vastu? enamus on poolt. kümme. raportöör poolt, kes poolt? vastu? mõned, enamus toetab, nii et vastu võetud üksteist, kes raportöör toetab, kes poolt, kes vastu, mõned, enamus toetab, seega vastu võetud. raportööri muudatusettepanek kaksteist R, kui vastu võetakse, siis kaksteist ja kolmteist langevad ära, kes poolt, kaksteist R, kes vastu, mitte keegi, vastu võetud, kaksteist ja kolmteist langevad ära nüüd plokis neliteist, viisteist, kuusteist ja seitseteist, kes poolt, vastu, keegi vastu võetud. raportööri ettepanek kaheksateist R, kui vastu võetakse, siis kaheksateist langeb ära, kes poolt, kaheksateist R, vastu, keegi vastu võetud kaheksateist langeb ära, nüüd plokis üheksateist kuni kakskümmend kaheksa. üheksateist kuni kakskümmend kaheksa, kes poolt, vastu, keegi, vastu võetud. raport oli muudatusettepanek kakskümmend üheksa R. kui vastu võetakse, siis kakskümmend üheksa langeb ära, kes poolt, kakskümmend üheksa R. kes vastu enamus on poolt, seega vastu võetud. kakskümmend üheksa R oli see siis. kolmkümmend, raportöör on vastu. palun, raportöör, selgitage. aitäh, president ka muudatusettepaneku kolmkümmend puhul kehtib see, et me räägime üldisest tööstuspoliitikast ja siin, kui kui ja me peame ka üleüldiselt mõtlema äh, energia erine-, alternatiivsete energiaallikate peale ja me räägime sellest äh, terves äh, äh, raportis, nii et kui siin eraldi maakogukondadest ja nende vastupanuvõimest räägitakse, siis on see täiesti vastuolus selle raportiga. hääletame. raportöör on vastu, kes poolt? vastu enamus toetab, seega vastu võetud. edasi hääletame plokis kolmekümne ühe kuni kolmekümne nelja üle. kas saame hääletada kolmkümmend üks kuni kolmkümmend neli, kes poolt? vastu? keegi? vastu võetud? raportööri muudatusettepanek kolmkümmend viis R, kui see vastu võetakse, siis kolmkümmend viis langeb ära. kolmkümmend viis R, kes poolt? vastu. hääletame, kontrollime, sest väga paljud ei tõstnud käsi Can we not yet? kas saame sulgeda hääletuse? ei. nii et vajutage agaralt edasi. nii, nüüd on hääletus lõppenud, enamus toetab, seega vastu võetud. ja nüüd kolmkümmend kuus, raportöör on poolt, kes poolt, andke märku. aitäh, kes vastu? keegi ei ole, seega vastu võetud ja hääletame nüüd arvamuse üle tervikuna muudetud kujul. kes poolt, andke märku. kes vastu? erapooletu? ühehäälselt vastu võetud. aitäh, raportöör ja andke siis edasi õnnesoovid ka proua Paljõõle All right uh,, next is the väga hea, liigume edasi, järgmine on äh, resolutsioon ähm, resolutsiooni eelnõu Euroopa regioonide komitee ettepanekud Euroopa Liidu uueks seadusandlikuks mandaadiks. me alustame selle aruteluga, aga nagu öeldud, äh, jätame selle arutelu pooleli, kui ähm, asepresident Katainen kohale jõuab kõigepealt äh, härra Kaiser. Uh, Mr. Kaiser. härra Kaiser. palun. But I will take the floor by the vabandust, ma soovisin sõna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 ettepanekuid uueks äh, mandaadiks, lugesin seda osa, mis puudutab Erasmuse programmi äh, kohaliku omavalitsuse esindajatele, see on tõepoolest vajalik. sest äh, meie kohaliku tasandi esindajatena peaksime mõistma, et me ei tea kõike. selleks, et äh, Äh, rääkida, kui oluline on äh, Euroopa Liidu asjades osalemine oma kohalikele elanikele, paljud äh, koha peal ei tea isegi Euroopa regioonide komitee olemasolust. et me peaksime enam panustama dialoogile kodanikega. et isegi meie kohaliku tasandi esindajatega, esindajatena vajame suuremat, enamat koolitust selleks, et äh, kohalikega paremini suhelda. aitäh, kolleeg Jurov Droba, palun Uh, let me please uh, declare the position on the resolution on ma tahaksin äh, rääkida Euroopa Liidu äh, uuest äh, seadusandlikust mandaadist ja see resolutsioon äh, kuus null kolm viis räägib Euroopa Liidu arendus- ja uurimistegevuse uuendamisest, mõjuhinnangute vajadusest selles osas, mis puudutab VKE-de tegevust ja kõikide seadusandlike mm, teemade ülevaatamist Äh, see kõik on positiivne, kuid äh, siin kutsutakse üles ka äh, kvalifitseeritud häälte enamust kasutusele võtma maksupoliitikas, nii et need seitse ja seitseteist punktid on meie jaoks vastuvõetamatud me leiame, et maksuküsimused kuuluvad liikmesriikide pädevusse ning ei tohiks rikkuda riikide maksualast suveräänsust ja samuti ka sotsiaalpoliitika kuulub äh, riikide enda pädevusse, muidu jääda, jäävad väiksemad liikmesriigid äh, kõrvale ja luuakse uut ebavõrdsust, nad ei saa enda majandusliku tulemuse, tuleviku üle otsustada. Euroopa Liidu, Euroopa Parlamendi äh, valimiste järel ECR-il on endiselt oluline ja konstruktiivne roll mängida Euroopa Liidu tuleviku ülesehitamisel. Äh, üle kuuekümne saadiku viieteistkümnest liikmesriigist on selles fraktsioonis esindatud äh, ja üks äh, mida valimised näitasid, on see, et äärmuslased ei saavutanud oodatult kõrget edu. nii et minu koduriigis Slovakkias sai parlamenti, Euroopa Parlamenti vaid kaks äh, äärmuslist, äh, äärmuslikku, äärmusparempoolset. Äh, Jan Zahradil on meie kandidaat ja loodan, et teda saadab edu, aitäh. okei okay,, thank you, Mr Van Rass. aitäh, kolleeg Van Rass, palun. aitäh, president. ma lähenen natuke üleüldisemalt. mul on väga hea meel, et meil täna see hääletus toimub. Äh, me ei tahasin mõelda sellele esimesele hääletusele pärast Brexiti referendumit, kus me kõik olime paanikas. me näeme, et äh, Euroopa oli kodanikest äh, kaugenenud, meie regioonide komitee reageerisime sellele, meie kõik valdkonnakomisjonid tulid kokku, me töötasime välja selged seisukohad ja panime paika prioriteedid. ütlesime, et need on prioriteedid nende institutsioonide jaoks, mis on kodanikele lähedal mõtlesime just linnade kohalike omavalitsuste ja piirkondade peale. see on tegelikult ainus võimalus kodanikele näidata, et Euroopa tegeleb just kodanikega ja et ähm, me tõesti mõtleme ka selle peale, mis on nende huvides. okei okay., thank you for aitäh nende sõnavõttude eest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 okay,. nii, hääletame kohe ähm, suulise muudatusettepaneku osas, kes poolt, kes vastu. enamus on poolt, vastu võetud. ja kuus algsel kujul langeb ära. muudatusettepanek seitse. see on kooskõlas äh, rajooni arvamusega, mille osas just hääletati, kes on poolt, kes on vastu. kontrollime elektrooniliselt Can we close the vote? hääletus on äh, lõppemas. hääletus on lõppenud, enamus on poolt, et see on vastu võetud. nüüd äh, muudatusettepanek kaheksa. kes on poolt? härra Bianco. me kui räägime linnastumisest, siis see tähendab seda, et kaks kolmandikku Euroopa kodanikest saavad äh, lähitulevikus elama just linnades. meil võiks äh, olla strateegiad väiksematele kogukondadele. meie oma regioonis oleme vastu võtnud äh, resolutsiooni millega eraldatakse enam ressursse väiksematele kogukondadele ja me peaksimegi tähelepanu juhtima selliste väiksemate omavalitsuste tegevusele, kellel on väga ebavõrdne olukord võrreldes suuremate linnadega. nii et paluksin, et kõik äh, pühendaksite enam tähelepanu väikestele omavalitsustele. nii, hääletame, kes on selle muudatusettepaneku poolt? kes vastu? enamus on vastu, see on tagasi lükatud, number üheksa, kes poolt? kes vastu? enamus on poolt, vastu võetud. number kümme, kes on poolt? vastu. vastu võetud. muudatusettepanek üksteist, poolt, vastu enamus on poolt, kaksteist poolt, vastu, enamus on vastu, tagasi lükatud, kolmteist, kes on poolt, vastu nii et need, kes on poolt, hääletage praegu. kes vastu? nii, kontrollime elektrooniliselt. Yes or no? jaa. And after this nüüd pärast seda hääletust äh, me peatame arutelu, et äh, hääletused, äh, alustada arutelu asepresident Kataininiga, see ettepanek sai tagasi lükatud ja jätkame pärast muudatusettepanekust neliteist. nüüd aga tere tulemast Jürgi Katainenile uh,. Ladies and gentlemen. daamid ja härrad, mul on suur au ja rõõm olles töötanud koos Jürgiga meie kodulinnas Espoos ja ka parlamendiliikmena Soomes, ka olin teie valitsuse, sinu valitsuse suur toetaja, kui ähm, sa seda juhtisid. ja me räägime siin kestliku arengu eesmärkide viimist kohalikule tasandile, see on väga ajakohane arutelu, arvestades seda üleminekuperioodi, mis kujutab endast ka eh, head võimalust võtta arvesse kestliku arengu eesmärke tulevastes eh, arengutes. Arnoldus Abravitšus eh, arvamust arutame samuti kohe pärast seda kohtumist, see puudutab sedasama teemat. kuuskümmend viis protsenti kõigist äh, ähm, me räägime nendest erinevatest kestliku arengu eesmärkidest ja kuutekümmet viite protsenti neist ei ole võimalik äh, saavutada ilma äh, mitmetasandilise valitsemiseta ning mad-, kohaliku omavalitsuse tasandist ja seetõttu me oleme väga huvitatud just äh, teie nägemusest äh, selle kohta, kuidas kestliku arengu eesmärke enam kohal, enam poliitikate kavandamisel arvesse võtta. ma ei tea, kas te olete juba saanud Euroopa Liidu eesistumise brošüüri, ähm, annan selle teile ise üle, sest järgnevad kuus kuud nagu me just kuulsime ka Soome peaministrilt, ehm, prioriteediks on kliimapoliitika, kaasa arvatud kestliku arengu eesmärgid. ja siinkohal tahaksin viidata ka sellele, et paljud meie regioonid ja kohalikud omavalitsused eh, said teada uudise, et Helsingi Uusimaa regioon on esimesel kohal Euroopas innovatsiooni vallas ja Soome teisel kohal äh, pärast Rootsit. nii et äh, seega meie äh, suuruselt teine linn Soomes, Espoo on eesrinnas kestliku arengu eesmärkide rakendamisel ja me oleme äh, hiljuti just võõrustanud kestliku arengu eesmärkide teemalist äh, konverentsi Espos. aga nüüd äh, pean sõna andma asepresidendile, ta peab juba kolmveerand viis lahkuma ja seetõttu ma annaksin pärast tema sissejuhatavat sõnavõttu meie fraktsioonide esindajatele, siis te saate vastata nendele ja siis võime arutelu jätkata ja saame siis oma tagasiside ka kirjalikult äh, volinikule edastada. nüüd aga, härra asepresident, äh, sõna on teil. lugupeetud president Marku, daamid ja härrad, aitäh, et andsite mulle võimaluse arutada teiega äh, kõike seda, mis seondub kestliku arengu eesmärke pean äh, nentima, et äh, selle seadusandliku mandaadi jooksul komisjon on oma töömeetodeid muutnud ja üks äh, muudatustest seisnes selles, et oleme oma koostööd tõhustanud ja tugevdanud linnade ja regioonidega. me saime aru, et paljud meie eesmärkidest sõltuvad just ellurakendamisest koha peal ning ka innovatsioonist linnades, linnapeade poolt äh, ning regioonides. ja just seetõttu on meil mitmeid äh, koostööplatvorme regioonide ja linnadega ka viimasel ajal loodud, näiteks ringmajandus on üks nendest äh, näidetest, kus linnad on ees, esirinnas Äh, loovad uusi viise äh, näiteks avalike hangete korraldamisel. ja seetõttu on mul alati hea meel osaleda ähm, ka regioonide komitee üritustel. regioonide komitee ja meie linnad ähm, on väga olulised innovatsioonipartnerid äh, ning äh, äh, täidesaatvad partnerid, ilma nendeta ei saa me oma eesmärke saavutada nagu planeeritud. aga ütleksin paar sõna ähm, säästva arengu eesmärkide kohta. see on osa meie DNA-st, kui me vaatame oma aluslepinguid äh,, Äh, siis äh, ma arvan, et te võite sellega kergesti nõustuda. et säästlik äh, areng on osa meie DNA-st. meil on kaks tegevusvaldkonda, esiteks selline mainstream säästva arengu, kestliku arengu eesmärkide täitmine ja teine suund, selle juurde ma tuleksin hiljem tagasi. kui me nüüd räägime peavoolu äh, tegevusest, siis äh, see muidugi puudutab erinevaid äh, valdkondi, äh, erinevaid sektoreid, nii nagu on ka välja toodud president Junckeri poolt, tooksin ka välja näiteid, näiteks ringmajandus on üks sellistest valdkondadest me püüame muuta tarbimisharjumus, harjumusi ning tootmisharjumusi selleks, et jäätmeid vähendada. teiseks Euroopa plastik Äh, plastikustrateegia selleks, et vähendada plastikusaastet äh, ja suurendada äh, innovatiivseid algatusi. Mm, samuti biostrateegia, mis aitab taaskasutatavaid ressursse paremini kasutada. et kõik need erinevad, samuti kestliku finantseerimise algatus, ma loodan, et teil on olnud võimalus nendega ka tutvuda. Need aitavad äh, maailma muuta. ja investeeringute plaan, äh, see on kindlasti suurendanud äh, investeeringuid ringmajandusse, taastuvenergiasse, innovatsiooni ja nii edasi, ettevõtlusse üldiselt. nüüd paar sõna ka meie dokumendi kohta ehm, kestliku Euroopa poole liikumine aastaks kaks tuhat kolmkümmend. me tulime sellega välja jaanuarikuus koos ähm, volinik äh, asepresident Timmermansiga ja selle eesmärk on innustada ja õhutada arutelu äh, selles osas, mis äh, leiab aset pärast aastat kaks tuhat kolmkümmend. me oleme tänulikud ka teie panuse eest ja tahaksin just siinkohal tänada raportöör Arnoldas Abram-, Abramavitšust ja teisi mm, liikmeid, kes kutsusid komisjoni samuti mõtteid vahetama, see on just see, mida me soovisime. me soovisime mm, Äh, muuta arutelu aktiivsemaks, koguda ideesid, vaadata, kuidas me saaksime oma poliitikaid äh, ümber kujundada, nii et ma hindan kõrgelt teie poolt äh, tehtud tööd ka sel teemal. ja viimane märkus minu poolt puudutab kestva arengu eesmärkide Mm, seda äh, partnerluse aspekti, seda, kuidas ähm, mm, erasektoriga, kodanikuühiskonnaga ja kodanikega seda kõike edasi viia. kahe tuhande kolmekümnenda aasta tegevuskava äh, räägib sellest, äh, kuidas me saavutame säästva arengu ja siin on ka kohalik tasand võtmetähtsusega. see areng sõltub suuresti just teie tegevusest. nii nagu on välja toodud ka arvamuse eelnõust, eelnõus kuuskümmend viis protsenti mm, kestliku arengu eesmärkidest nõuavad kohaliku tasandi tegutsemist selleks, et neid oleks võimalik üldse saavutada. ja see tähendab seda, et riiklikul ning kohalikul tasandil peab kestlik areng muutuma äh, Äh, osaks reaalsusest ja sellel on muidugi majanduslik ning sotsiaalne dimensioon. ja siinkohal on linnad ja regioonid äh, väga olulise täht-, tähtsusega. ja tahaksin mainida ka seda, mida mm, president juba ütles, meie regioon Uusimaa äh, Lõuna-Soomes valiti kõige innovatiivseks piirkonnaks maailmas miks ma seda mainin, mitte ainult sellepärast, et president on soomlane, et ma ise olen soomlane. innovatsioonid tulevad regioonidest. iga innovaatiline ähm, äh, algatus saab alguse kuskilt äh, regioonist, nii et seetõttu on hea, et on regioonide ning äh, linnade vahel konkurents. ilma selle konkurentsita ei ole ka mingit innovatsiooni, ei ole ka kestliku arengu eesmärkide saavutamist. ja lahti linn sugugi mitte eesistumise pärast, vaid keskmise suurusega linde, linnade hulgast valiti äh, lahti Euroopa Liidu roheliseks pealinnaks, see on linn, kus nad puhastasid ära järve vee kui te kõnnite järve ümber, siis te võite seda järvevett juua. Nad on loobunud söest, energia tootmisel kasutatakse ainult taastuvenergiat ja nii edasi ja nii edasi. jällegi ilma sellise kohaliku tasandi jõupingutuseta ei oleks uusi innovaatilisi lähenemisi, mingit ärimudelit mis rajaneks kestliku arengu eesmärkidele nii et seetõttu ei väsi ma kordamast, kuivõrd oluline on kohalike eh, omavalitsuste tegevus nende eesmärkide saavutamisel. aitäh, suur tänu eriti just selle eest, mida kõne viimases osas rääkisid selle kohta, mida tähendab eh, eh, piirkond, mida tähendavad piirkonnad nüüd saavad sõna fraktsioonid, Rahvapartei alustab äh, ning raportöör Abramovitšus, palun, äh, sõna on teil ja tuletan meelde, et pidage kinni palun oma kõneajast, see on väga tähtis, kui me soovime ka härra Kadani tagasisidet. aitäh, härra Markula, lugupeetud asepresident Kadanen, Rahvapartei fraktsiooni nimel soovin tänada teid, et tulite siia ning nagu te juba ise ka ütlesite, olen kestliku arengu eesmärkide alal raportööriks ning äh, osalen ka mitmepoolse platvormi töös äh, sellest, sel teemal. regioonidel ja linnadel on mitmeid väljakutseid äh, selles, kuidas leida tuge oma tegevusele kestliku arengu juhtimise vallas, täna me arutame neid väljakutseid ja probleeme, esiteks on tähtis et oleks olemas äh, õiged alused, mille alusel kestliku arengu eesmärkidega seotud tööd rakendada nii liikmesriikides kui ka kohalike omavalitsuste poolt. selles kontekstis peab komisjon välja tulema äh, konkreetse stsenaariumiga, ning on vaja ka üldist strateegiat, kus on paika pandud üldised eesmärgid, ajakava aastaks kaks tuhat kolmkümmend. see annaks meile eelise, me läheksime kaugemale poliitikatsüklist ja tegeleksime kõigi probleemidega samaaegselt Euroopa kestliku arengu strateegia aastaks kaks tuhat kolmkümmend peaks minema kaugemale praegusest kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast äh, ja võtma arvesse ka tulevasi mitmeaastasi finantsraamistikke. teiseks on vaja, et me kasutaksime alt ülespoole suunatud lähenemist ning äh, piirkondlikud ja kohalikud tegutsejad peavad olema kaasatud selleks, et me kõik sada kuuskümmend üheksa eesmärki täidetud saaksime. kolmandaks, selle strateegia rakendamiseks on vaja olulises hulgas tehes investeeringuid, mida on võimalik saavutada mitmel viisil ühtekuuluvuspoliitika on Euroopa Liidu kõige tähtsam investeerimisvahend linnade ja piirkondade jaoks selleks, et kest-, kestliku arengu eesmärge rakendada. on ka teisi horisontaalseid vahendeid, mida saab kasutada kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks, näiteks Euroopa poolaasta vahendid ja parema õigusloome juhised üks näide minu oma, minu enda omavalitsusest Leedus, see on üsna väike omavalitsus, kuid koos teiste Leedu omavalitsustega oleme me rakendanud eh, programmi eh, vanade nõukogude stiilis korrusmajade renoveerimiseks, eh, ühest küljest toetame seega Äh, aitame energiat kokku hoida ja teiseks äh, aitame kokku hoida raha vaesemate inimeste jaoks, sest just vaesemad inimesed elavad sellistes majades. see on hea näide kestliku arengu eesmärkide rakendamisest, näiteks eespool linnas seati eesmärgid äh, Äh, eesmärk saavutada need eesmärgid viis aastat varem kui ette nähtud ja teisigi selliseid äh, häid näiteid piirkondadest ja linnadest äh, saaksime kasutada. üks küsimus teile, mis on teie seisukoht selles küsimuses ja kuidas kavatsetke jätkata pärast uue strateegilise tegevuskava avaldamist järgmise komisjoni mandaadiperioodi ajal, see on väga tähtis küsimus Läheme nüüd tagasi rakendamisprotsessi juurde selles strateegias ja räägime teistest elementidest, mida on õnnestumiseks vaja. nagu öeldud, on vaja jätkata tööd Euroopa Komisjoni vastava platvormi kallal, see võib olla ka teises formaadis, aga üldiselt leian ma, et mingisugust koostöövormi on vaja komisjoni ja teiste sidusrühmade vahel ning selline mitmepoolne platvorm on äh, tegelikult selleks täiuslik vahend. aitäh, teie kõneaeg on lõppenud, järgmisena PES äh, e fraktsioon ja Peeter Kurts, palun kolm minutit. president, daamid ja härrad, sotsiaaldemokraatide nimel räägiksin äh, sellise linna vaatevinklist, mis on nüüd seda uut juhtimismudelit ka rakendanud vastavalt äh, jätkusuutliku arengu eesmärkidele. kõigepealt äh, komisjoni dokument äh, ma arvan, et äh, on täiesti selge, et ainus stsenaarium üks toob endaga kaasa jätkusuutliku arengu ja tuleviku. ja peaks olema ka meie kursiks, sest tegemist on koherentse strateegiaga, mitte ei hakata erinevaid äh, sektoripõhiseid poliitikaid kokku liitma. on täiesti selge, et kui me teeme midagi äh, keskkonna jaoks, siis tuleb seda kuidagi teha ka põllu, põllumajandus- või tööstuspoliitikas, nii et tõesti väga tähtis on, et meil oleks selline laiapõhjaline lähenemine. teiseks, ähm, me ei räägi siin mitte jätkusuutlikkuse strateegiast, vaid Euroopa Liidu strateegiast, mis oleks jätkusuutlik. jätkusuutlikkus ei tohi siin olla eraldatud, vaid kogu meie poliitika peab olema jätkusuutlik me ei räägi siin mitte rohkemast ega vähemast kui ka sellest, et me peame oma majandus- ja elumudelit muutma jätkusuutlikumaks. meil on kakssada aastat kogemusi eh, sellega, kuidas majandus muudkui kasvab ja kasvab ja sellega, kuidas poliitika samal ajal ei ole olnud jätkusuutlik, nii et me peame nüüd siin poliitikaid muutma ning eh, selle kõrval ka rakendama hakkama see tähendab seda, et meil on vaja läbi viia muutusi, mille puhul me tegelikult ei tea, kuidas neid saavutada. peale selle äh, on väga tähtis, et me saaksime aru, et me ei ole veel seal, kus me olema peaksime. just sellepärast ongi see ülesanne nii suur, aega on vähe, aga aastaks kaks tuhat kolmkümmend on meil vaja öö, äh, kannapööre teha neljandaks, kliimapoliitikast räägitakse, kuid kliimapoliitika ei ole jätkusuutliku arengu äh, vundamendi ainsaks kiviks ja kui me tahame rääkida kui me lähtume ainult üksikutest osadest, siis me kukume läbi. kui me ei arvesta sotsiaalse mõõtmega, siis ei ole meil võimalik välja töötada sellist kliimapoliitikat, mida rahvas ka toetaks. viiendaks, juhtimine. väga tähtis on siin rääkida aruandlusest, mitmetasandilisest valitsusest ja positiivse näitena tahaksin siin välja tuua Euroopa Liidu linnade strateegia, millest tuleks lähtuda, kui paneme paika koostööd Äh, mul on tõesti väga hea meel ja tänan komisjoni, et äh, ja tänan komisjoni selle eest, et palju rohkem on hakatud kaasama linnasid ja kohalikke omavalitsusi. kahe tuhande kahekümnendal aastal toimub äh, konverents jätkusuutlike linnade ja piirkondade kohta, see toimub Mannheimis, minu kodulinnas ja me räägime just sellest, kuidas kavandada seda üleminekut üheskoos ja kuidas mitmetasandilist juhtimist läbi viia, aitäh! Uh, aitäh, järgmisena saab sõna ALDE fraktsiooni või uue Renew Europe fraktsiooni esindaja, palun! aitäh! aitäh, härra asepresident, et äh, siia tulite, kui me nüüd äh, räägime kestliku arengu eesmärkidest ja sellest, et äh, need liiguvad edasi ka kohalikule tasandile üha enam, siis see on tõepoolest teretulnud. me peame taristut Äh, uuendama, peame su-, süvendama koostööd äh, kodanikega koha peal ja meie tunneme ju ka esmajärjekorras äh, negatiivseid kliimamuutuste mõjusid, kuid samas meie peal on ka surve osutada avalikke teenuseid, kolleegid on juba Äh, rõhutanud äh, seda, et meie eelistatav äh, strateegia on number üks sellest, mis on komisjoni dokumendis välja toodud, kus tõepoolest võetakse arvesse ka kestliku arengu eesmärkide rakendamist, nii et need meetmed, mida me võtame selleks, et süsinikneutraalset ringmajanduse põhimõtet äh, üle võtta. Äh, see kõik peaks saama osaks meie tööstusstrateegiast ja tööstuspoliitikast äh, Anett äh, Paljoo on pannud äh, selle ka Euroopa tööstuspoliitika keskmesse, selle eesmärgi. ringmajandus on suurepärane võimalus äh, linnadele ja regioonidele kasutada paremini kohaliku tasandi vahendeid, luua koh-, töökohti koha peal, mis muidu võiksid mujale liikuda. ja kui me räägime töö hõivest, eh, siis eh, uued ajad toovad endaga kaasa uued eh, väljakutsed. me peaksime mõtlema, milliseid uusi teenuseid on vaja, milliseid uusi kontseptsioone peaks välja töötama, seetõttu me peaksime parandama juurdepääsu haridusele ja elukestvale õppele. kui räägime tehnoloogiast ja digitaalmajandusest, siis see mängib väga olulist rolli juba ka uutes tarbimispraktikates, meil on vaja suuri investeeringuid selleks, et ringmajandusele üleminekut äh, soodustada äh, samuti kestliku arengu eesmärkide üleviimine kohalikule tasandile äh, eeldab seda, et koolid, haridusasutused, ülikoolid oleks kaasatud ka kohalikul tasandil. me peame ena-, paremini kasutama Euroopa Liidu raha just kestliku arengu põhimõtteid silmas pidades nüüd on kestliku arengu eesmärgid arengustrateegiana vastu võetud, aga oleme sidusad ka nende ellurakendamisel. aitäh, järgmisena saab sõna Euroopa Alliansi nimel proua Borrell Porta, palun kaks minutit. aitäh mina soovin Euroopa Alliansi liikmena tänada teid selle võimaluse eest äh, kohtuda Euroopa Komisjoni esindajatega regioonide komitees. mina tahaksin, kui lubata, lubate rääkida sellest, kuidas Kataloonia piirkonnas äh, kestliku arengu eesmärke rakendatakse. Kataloonia on pühendunud juba algusest peale nende eesmärkide saavutamisse rahvusvahelisel tasandil ja ka oleme aktiivselt osalenud vastavas võrgustikus nende äh, eesmärkide väljatöötamisel oleme pühendunud äh, kõigi sidusrühmade kaasamisse äh, eesmärkide saavutamisel. valitsusvälised äh, organisatsioonid on samuti algusest peale kaasatud, eriti just kesklik, Kataloonia kestliku arengu amet on välja töötanud vastava tegevuskava, mida on kasutatud valitsuse tegevuse aluseks. kahe aasta alus, kaks aastat tagasi otsustas valitsus kõigis Kataloonia ministeeriumites rakendada seda plaani ja soovitakse seitseteist eesmärki eh, muuta üle sajaks iga aasta, igal aastal uuendatavaks eh, meetmeks. valitsus on võtnud endale kohustuse täita eh, eesmärke meetmega, mis muudab iga kahe aasta tagant kohustuseks äh, valitsusel selgitada, kuidas äh, töötatakse nende eesmärkide täitmisel ning äh, vaadatakse üle, mida on Kataloonia tasandil tehtud. Kataloonia valitsus töötab välja ka ra-, riiklikku kokkulepet, mis võimaldaks nii riiklikel kui eraettevõtetel äh, muuta oma tegemu-, tegevust äh, tule, et see viia vastavusse kestliku arengute, kestliku arengu eesmärkidega. aitäh! aitäh, järgmisena ECR-i nimel härra Ottil, palun! E, mm. suur tänu, president, lugupeetud komisjoni asepresident, daamid ja härrad, selles arutelus tuleks ähm, välja tuua seda, et äh, kahe tuhande kolmekümnenda aasta tegevuskava on tegelikult lahendus üleilmastumisega seotud probleemide lahendamiseks. paika on pandud äh, suured eesmärgid, äh, majanduslikud, keskkonnapoliitilised ja sotsiaalsed eesmärgid. jätkusuutliku arengu eesmärgid, seal on sada seitsekümmend üheksa erinevat alleesmärki ja üheksakümmend seitse protsenti protsenti nendest on saavutatavad ainult siis, kui tehakse koostööd kohalike omavalitsustega. ma ei räägi siin mitte midagi, mida te juba ei teaks, aga siiski tuleks mainida ka seda, et kohalikud omavalitsused peavad olema kaasatud eesmärkide täitmisse, sellepärast et kohalikud omavalitsused on kõige lähemad kodanikele ning mis puudutab meetmete analüüsi, siis analüüs tuleb läbi viia ka kohalikul tasandil. kahe tuhande kolmekümnenda aasta tegevuskava on ka Euroopa ühtekuuluvuspoliitika eesmärkidega kooskõlas. vastavalt lepikule peab ühtekuuluvuspoliitika vähendama lõhesid Euroopa Liidus ja hoolitsema selle eest, et mahajäänud piirkonnad jõuaksid teistele järele ning ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas oleme olnud üha edukamad ning edulugu peaks jätkuma ka tulevikus komisjon on juba täiesti õigustatult öelnud, et kestlik areng on selline, mis äh, arvestab praeguste vajadustega, aga samal ajal ei unusta ära ka tulevasi vajadusi ja ei ohusta neid ning ähm, just sellest lähtudes tulebki meil konkreetselt projekte hakata rakendama. lõpetuseks tuleb veel öelda, et siin mängivad väga tähtsat rolli paljud meetmed, mis on välja töötatud selleks, et äh, lõimimistöö Euroopa Liidus edasi läheks. samamoodi ka makromajanduslikud strateegiad on tähtsad ja neid tuleks ka tulevikus tugevdada. aitäh, Peeter Kaisel, üks minut, palun. aitäh, jätkusuutlikkusel on vaja eeskujusid. Kerdeni liidumaa valitsusprogrammis on kirjas, et me peame oma ressursse kasutama niimoodi, et meie lapsed ja lapselapsed äh,, äh, et neil oleks ka korralik äh, tulevik ja korralik keskkond ja just sellepärast äh, tulevikus kõik otsused, mida me vastu võtame kohalikus omavalitsuses, pea, on sellised, mida analüüsitakse ka seitsmeteistkümne jätkusuutliku arengu eesmärkide valgudes. me ei tohi ära unustada ka Fridays for Future liikumist, me peame äh, kõikidele inimestele selgeks tegema, et me peame andma endast kõik selleks, et majanduslik ja ökoloogiline röövimine ära ära lõpetada, me peaksime sõnadelt üle minema tegudele. poliitiliselt tähendab see seda, et äh, meil on vaja äh, jätkusuutlikku arengut, mitte kvantitatiivset arengut ja see kõik peab olema kooskõlas ka Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikaga, see peab olema meie vastus neo, neoliberalistlikele öö, äh, mõtetele ja sellega peaksid tegelema kõik piirkonnad Euroopas. ja lõpetuseks Sirpa Hertel, kolm minutit Sirpa Hertel koostab teise arvamuse, mida siis arutatakse oktoobrikuus. arvoisa komisjoni jäsen Katainen, kiitos. austatud volinik Katainen, ma sooviksin teid tänada, et tulite täna arutama meiega kestliku arengu eesmärkide rakendamist. mina olen Rahvapartei raportöör kliima ja energiaga seotud punktides kestliku Euroopa eesmärkides, mida soovime saavutada aastaks kaks tuhat kolmkümmend ning olen ka Espoo linnavolikogu liige, nagu te teate, on Espoo liitunud kestliku arengu eesmärkide eh, platvormiga, mis soovivad eh, eesmärgid saavutada viis aastat enne tähtaega, ehk siis juba aastaks kaks tuhat kakskümmend viis. tulenevalt mu tööst ja kogemusest Brüsselis ja Espoos soovin äh, volinikult küsida mõned küsimused esiteks, meil on vaja selget Euroopa strateegiat kestliku arengu eesmärkideks. see strateegia peaks olema tervikliku lähenemisega kliimamuutuste, võtma arvesse kliimamuutusi, keskkonda, elurikkust. teiseks, linnad ja piirkonnad äh, vastutavad kuuekümne viie protsendi Eh, kestliku arengu eesmärkide rakendamisest Euroopas ning eh, esindavad kolmandiku avalikest eh, kulutustest ja kaks kolmandikku investeeringutest. me saame kestliku arengu eesmärke toetada ainult tehes koostöös, koostööd kohaliku ja piirkondliku tasandiga Euroopas. kolmas küsimus Äh, globaalsed eesmärgid tuleb viia kohalikule, vastavuse kohaliku reaalsusega, see tähendab, et me peame kohandama äh, tegevusi ja kasutama näitajaid, mis aitavad meil edusamme jälgida, neljandaks, meil on vaja rohkem seoseid luua kliimamuutuste ja, ja vastavate tegevuste rahastamise vahel, meil on vaja sünergiat ka rahastamisallikate vahel me peame arutama, millised on peamised probleemid ja tegema seda võimalikult kiiresti ning lõpetuseks, aga mitte vähem tähtsana, kaheksandal juulil korraldame me ESPOS seminari äh, innovatiivse kohaliku tegevuse ka seoses kestliku arengu eesmärkide saavutamisel me soovime ressursitõhusat, kliimaneutraalset, äh, madala süsinikuheitmega ja elurikkust toetavaid linnu ja piirkondi kutsume teid samuti kaheksandal juulil meie seminarile, et jätkata seda väga huvitavat arutelu, aitäh! aitäh, Sirpa, nüüd annan sõna asepresident Jürgi Katainenile, ta saab reageerida mõnele küsimusele, aitäh! kõlasid mitmed äh, huvitavad mõtted ja väga lihtne on enamiku nende mõtetega nõus olla, kui lubate, siis eh, tõstetaksin omalt poolt viis punkti, millele sooviksin eh, keskenduda või tähelepanu juhtida, kui mina oleksin Euroopa diktaator. esiteks, esmatähtis on see, et me peame investeerima, me kõik peame investeerima rohkem haridusse haridus on peamine sotsiaalse võrdsuse mootor, selle läbi me saame suurendada oma ühiskondadega ka üksikisikute vastupidavusvõimet äh, näiteks muutuva töömaailmaga seoses. samuti saame seeläbi julgustada inimesi võtma vastu teadlikumaid otsuseid mis oleksid äh, targemad kui need otsused, mis võetaks vastu äh, muul juhul, näiteks seoses keskkonnaga. teiseks, sooviksin suurendada Euroopa Liidu teaduseelarvet, kuna see annab võimaluse ühendada meie piirkondade oskused ja äh, ja teadlased ja aidata neil teha koostööd selleks, et me saaksime rohkem sellest rahast, mida, mida me investeerime. seetõttu ongi Horisont Euroopa nii tähtis küsimus ja ma loodan, et saame ka loota teie toetusele, kui teeme ettepaneku suurendada Horisont Euroopa eelarvet. see on strateegiline küsimus kogu Euroopa jaoks. kolmandaks sooviksin äh, rohkem tähelepanu suunata ja loodan, et järgmine komisjon seda teebki, rohkem tähelepanu ringmajandusele. siin on äh, seosed piirkondade ja linnade ja komisjoni vahel ülitähtsad. Teie tunnete oma ettevõtteid, teie olete inno-, innovaatorid, meil on vaja parimaid tavasid äh, teilt selleks, et mõista, kuidas komisjon saaks reguleerida või muuta regulatsiooni selleks, et parandada ringmajanduse olukorda. neljandaks ning see võib olla suurimaks ohuks Euroopale, nimelt õigusriikluse järgimise vähenemine meie liikmesriikides, kahjuks on, oleme täna jõudnud olukorda, kus mõned meie poliitilised juhid südamest arvavad, et äh, liberaalne demokraatia või õigusriiklus on iganenud protsessid, aga see ei ole nii. kestlikkus ja inimeste võrdsus ei ole võimelised ilma hästi toimiva liberaalse demokraatia ja õigusriikluseta. ja siin on meil vaja ka juhte koha, kes kaitseksid kohalikul tasandil neid põhilisi väärtusi. ning äh, viimaseks, mina sooviksin investeerida rohkem ja keskenduda rohkem tehisintellekti küsimustele tehnoloogilisest vaatepunktist on tähtis investeerida tehisintellekti rohkem, aga see on tähtis ka avalike teenuste vaatepunktist. kui meil õnnestuks kasutada seda teavet ja neid andmeid, mis meil olemas on, saaksime me parandada oma teenuste kvaliteeti ja ligipääsetavust samuti aitaks see tõsta ka avalike teenuste tootlikkust ja tulemuslikkust. see on üks aspekt, teine aspekt, mis on seotud tehisintellektiga, on see, et me peame tagama, et kui tehisintellekt äh, kasutatakse, siis mõned töökohad kaovad, uued töökohad tekivad nende asemel, aga me peame hoolitsema oma inimeste eest, me peame hoolitsema nende eest, kes tõenäoliselt äh, kaasaegse tehnoloogia tõttu oma töökohad kaotavad, me peame tagama, et äh, täiskasvanutel suunatud haridussüsteemid on ajakohased me peame üle vaatama oma haridussüsteemid selleks, et me kas-, saaksime neid äh, tõhusalt kasutada ka tehisintellekti ajastul, et inimesed saaksid uuendada oma oskusi ja töö, leiaksid töökoha ka uuel ajastul, enne kui on liiga hilja äh, daamid ja härrad, austatud president, suur tänu, et andsite mulle võimaluse siin arutelus osaleda ja hoiame kontakti ka tulevikus, aitäh! Let me just say that soovin äh, öelda sinu viie punkti kohta, me, eriti kuna meil on mitmeid arvamusi hariduse vallas, toetame seda selgelt, Christophe Clichet oli Horisont Euroopa raportöör, tema on palju ära teinud ja töötame selle teemaga ka edasi selleks, et jõuaksime ka tulemusteni sellel tasandil, mida sina soovisid näha, see ringmajandus, äh, juba oled siin tagasisidet kuulnud, õigusriiklusele viidatakse mitmes meie arvamuses ja resolutsioonis, ning äh, sel, see, millest digiteerimise kohta ütlesite, ka sellega me tegeleme, ma tean seda, kuna mina olen raportöör, Anna Karjalainen on äh, Soome Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal äh, Soome valitsuse soovil selle arvamuse raportööriks loodetavasti õnnestub kõik need teemad siduda ka kestliku arengu eesmärkidega, aitäh! okei okay,, and I will keep on moving. jätkame tööd. Need, kes soovisid veel sõna võtta, saate seda teha nüüd või, või siis, kui hakkame arutama härra Arnoldas Abramovitšuse arvamust. kuna teema on sama, siis võite sõna võtta ka siis. kas keegi soovib endiselt praegu veel sõna võtta või saame edasi liikuda tööga ning saate siis sõna võtta hiljem, kui Arnoldas Abramovitšuse arvamusest räägime hästi, siis nii teemegi. nüüd läheme tagasi resolutsiooni hääletuse juurde. olime just jõudmas neljateistkümnenda muudatusettepaneku juurde Jens Christian Jensen ja teised, kas oleme valmis hääletama? jah, kes on poolt, andke märku. muudatusettepanek neliteist, kes on poolt, kes on vastu? enamus on vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek viisteist, PES soovis äh, osade kaupa hääletamist, esimene osa või soovid ise selgitada? Milana, palun. Grazie, <clears throat> president, molto brevemente. aitäh, teen lühidalt. soovisime osade kaupa hääletust siin muudatusettepanekus, kuna probleemne on just teine osa võib-olla ei olnud tekst kõige parem, selgitaksin natukene seda teist osa muudatusettepanekus võib-olla lihtsustaksin. selleks, et me hääletaksime tervikuna muudatusettepanekut, mitte ei lööks seda pooleks. teeme ettepaneku luua Euroopa normid, mis põhineksid juba liikmesriikides eksisteerivatel normidel seoses töötajate õiguste ja palkadega, see on suuline muudatusettepanek, mis asendaks teise osa ettepanekust, miks nimelt me valmistame ette dokumenti selleks, et komisjonil saada oma poolt juhised uueks perioodiks. mulle tundub, et töötajate õiguste küsimused peaksid olema kaasatud nende punktide hulka, millega ko-, volinikud töötavad mulle tundub, et äh, üle Euroopa ollakse samal nõul härra Rea-. Euh, sotsiaaldemokraadid äh, toetasid just äh, seda kolleegi äh, seisukohta ähm, selle muudatusettepaneku puhul. hästi, kas olete nõus osade kaupa hääletamisega, esimene osa märgib ning kuni perekondadele ei ole saavutatud, hääletame nüüd, kes on poolt, kes on vastu. peame hääletama elektrooniliselt We can close the vote now. võime hääletamise lõpetada. enamus on poolt, see on siis heaks kiidetud ning teine osa, kes on poolt, andke märku, härra Boor. mina sain aru, et teisele osale kehtib suuline muudatusettepanek, loodan, et me hääletame nüüd suulist muudatusettepanekut. jah, nii see on, suuline kompromissettepanek kahjuks ei, ei ole meil seda ekraanil, aga kuulsite seda, kas see oli kõigile piisavalt selge, hästi, siis hääletame suulist muudatusettepanekut, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? enamus on poolt. suuline muudatusettepanek on heaks kiidetud. jätkame muudatusettepanek kuusteist kes on poolt, palun hääletage. aitäh, kes on vastu? mõned on vastu, aga enamus on poolt, heaks kiidetud. muudatusettepanek seitseteist, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? mõned on vastu, enamus on poolt, heaks kiidetud. muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? mõned on vastu, enamus on poolt. muudatusettepanek kaks üheksateist, muudatus üheksateist, kes on poolt, palun hääletage, aitäh, kes on vastu? keegi ei ole vastu, heaks kiidetud muudatusettepanek kakskümmend, kes on poolt? aitäh, vastu? enamus on vastu, tagasi lükatud, muudatusettepanek kakskümmend üks, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? mõned on vastu, enamus on poolt, heaks kiidetud kakskümmend kaks, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? mõned on vastu, enamus on poolt, heaks kiidetud. muudatusettepanek kakskümmend kolm, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? enamus on poolt, heaks kiidetud. muudatusettepanek kakskümmend neli, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? enamus on poolt, heaks kiidetud kakskümmend viis, kes on poolt, palun hääletage. aitäh, kes on vastu? enamus on vastu, tagasi lükatud. kakskümmend kuus, kes on poolt, palun hääletage. aitäh, vastu. enamus on poolt, heaks kiidetud. kakskümmend seitse, kes on poolt, palun hääletage. aitäh, kes on vastu? keegi ei ole vastu, heaks kiidetud. kakskümmend kaheksa, kes on poolt, palun hääletage aitäh, kes on vastu? enamus on vastu, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa, kes on poolt, palun hääletage. aitäh, kes on vastu? enamus on poolt, heaks kiidetud. kolmkümmend, kes on poolt, palun hääletage. aitäh, kes on vastu? enamus on vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend üks, kes on poolt, palun hääletage. aitäh, kes on vastu? enamus on poolt, heaks kiidetud muudatusettepanek kolmkümmend kaks, kes on poolt, palun hääletage. aitäh, kes on vastu? mõned on vastu, enamus on poolt. heaks kiidetud. kolmkümmend kolm, kes on poolt, palun hääletage. aitäh, kes on vastu? keegi ei ole vastu, heaks kiidetud. muudatuses kolmkümmend neli, kes on poolt, palun hääletage. aitäh, vastu? keegi ei ole vastu, heaks kiidetud. kolmkümmend viis, kes on poolt, palun hääletage aitäh, vastu, keegi ei ole vastu, heaks kiidetud kolmkümmend kuus, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? keegi ei ole vastu, heaks kiidetud kolmkümmend seitse, kes on poolt, palun hääletage. aitäh, kes on vastu? mõned on vastu, enamus on poolt, heaks kiidetud. suuline kompromissettepanek äh, muudatusettepanekute kolmkümmend kaheksa ja kolmkümmend üheksa kohta, see on teie ees ekraanil hästi, kas hääletame kompromissi, kui suuline kompromissettepanek võetakse vastu, siis kolmkümmend kaheksa ja kolmkümmend üheksa ning neljakümne nelja esimene osa langevad ära. kes on suulise kompromissi poolt? aitäh, kes on vastu? enamus on poolt, see on heaks kiidetud. see tähendab, et kolmkümmend kaheksa, kolmkümmend üheksa ja neljakümne neljanda esimene osa langevad ära siis on veel vaja hääletada neljakümnenda teist poolt. samal ajal peaks, äh, selle lausega algab, kes on poolt? aitäh, vastu? enamus on vastu, tagasi lükatud. nelikümmend üks. kes on poolt, palun hääletage. vastu? enamus on poolt, heaks kiidetud nelikümmend kaks, kes on poolt, palun hääletage. aitäh, kes on vastu? enamus on poolt, heaks kiidetud. nelikümmend kolm, järgmisena, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? keegi ei ole vastu, heaks kiidetud ning nelikümmend neli, kes on poolt? kes on vastu? keegi ei ole vastu, heaks kiidetud ning nüüd hääletame resolutsiooni tervikuna muudetud kujul, kes on poolt, palun hääletage. kes on vastu? kaheksa, erapooletud üks. hästi, enamus on poolt ja resolutsioon on heaks kiidetud palju õnne meile kõigile! ning nüüd äh, raportöör Arnoldas Abramavitšus, palun tule siia koos oma eksport, eksperdi professor Tanatugi ning äh, teistega tulge siia meie juurde arvamust oleme juba osaliselt tegelikult arutanud äh, asepresident Jürgi Kataineniga, kestliku arengu eesmärgid, alus Euroopa Liidu pikaajalisele strateegiale Euroopa Liidu kestliku arengu saavutamiseks aastaks kaks tuhat kolmkümmend. All right, Arnoldas, first I will give the floor to hästi, Arnoldas, annan kõigepealt sõna sulle ja kui need, kes enne palusid sõna selleks, et võtta sõna asepresident Kataineniga arutelus, äh, aga ei saanud seda, sest meil aega polnud, siis saate sõna nüüd uuesti, nii et Arno Tas, palun. aitäh, president, daamid ja härrad, tegemist on siis arutelu teise vooruga ja nüüd räägime siis äh, põhiliselt arvamusest, mis puudutab kestliku arengu eesmärke. mul oli au ja rõõm see kokku panna ja ma loodan, et see arvamus on siis meie koja panus kestliku arengu eesmärkide saavutamisel. nii et kõigepealt mainiksin, et äh, meil oli siin uuring, mille öö, äh, tellisime selle kohta, siis samamoodi ka regioonide komitee ja OECD erinevate uuringutega arvestamisega, siis hiljem tuli välja et, et äh, peaaegu kuuskümmend protsenti vastanutest äh, olid tegelikult ka rakendamas jätkusuutliku arengu eesmärke. Te näete siin praegu minu koduriigi äh, kaart, tõi ja seega mainisin väga palju näiteid ka enda kodupiirkonnast, Sarasai rajoonist. valmistasin ette arvamust ja mul oli võimalus äh, ka erinevate sidusrühmade platvormi esindajatega kohtuda, see oli väga hea kogemus Äh, kohtuda nendega kui regioonide komitee esindajana ja äh, näiteks mõttedokumendis väga paljude nende mõtetega on ka arvestatud. nagu te teate, äh, kolleeg Sirpa Hertel töötab välja arvamust sarnasel teemal keskkonnakomisjonis kestliku arengu eesmärkide kohta siis ja ma loodan, et need kaks arvamust toovad välja äh, erinevad eesmärgid. mina keskendusin kestliku arengu eesmärkide identifitseerimisele ja kohalikul tasandil läbiviimisele ja ma loodan, et Keskkonnakomisjon arvestab siis kliimamuutuste ja kliimaküsimustega üleüldiselt ning ma leian, et need kaks arvamust täiendavad üksteist ning äh, aitavad siis moodustada ühe terviku. kõnes äh, Rahvapartei nimel juba ütlesin, et meil on vaja laiapõhjalist strateegiat, äh, kus oleksid eesmärgid, ajakava ja see, mida soovitatakse saavutada siis aastaks kaks tuhat kolmkümmend ning meie ettepanek kahe tuhande kolmekümnenda aasta strateegia kohta võiks siis asendada kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia. ja seega anda siis juurdepääsu ka järgmisele mitmeaastasele finantsraamistikule. uus strateegiline raamistik aastateks kaks tuhat üheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend neli paneb paika prioriteedid ja samal ajal aga nõrgestab ülemkogus tehtud tööd ja näiteks eelmise nädala ülemkogu järeldustes jätkusuutliku arengu eesmärke ei mainitagi sellest on väga kahju ja ma kutsun Euroopa Liidu institutsioone üles äh, kasutama kestliku arengu eesmärke juhistena nii palju kui võimalik ka tulevaste tööprogrammide paikapanemisel. seega siis uue komisjoni tööprogrammi paikapanemisel samuti. teiseks äh, on meil vaja altpoolt ülespoole lähenemist äh, ja tuleb just ähm, kohaliku ja piirkondliku tasand samuti kohalikku piirkondlikku tasandit äh, tugevdada ja me peame jätkusuutliku eesmärgid äh, panema kõikidesse poliitikavaldkondadesse sisse. suurt rolli mängib siin ühtekuuluvuspoliitika, millega me saame siis kasutada, äh, millega me saaksime siis saavutada majandusliku ja sotsiaalse ning piirkondliku ühtekuuluvuse, on ka teisi meetmeid, nagu näiteks majandus poolaasta ja iga-aastane majanduskasvu prognoos, mida võiks ka samamoodi kasutada siis kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks. arvamus võeti vastu ühehäälselt meie majanduskomisjoni koosolekul minu koduriigis Leedus mitte küll minu rajoonis, vaid Truskini rajoonis ja see näitab, et kõik poliitilised, kõik fraktsioonid võtavad seda arvamust tõsiselt ja ma loodan, et tekst on tasakaalus ja sobib kõikidele liikmetele ja fraktsioonidele. nii et veel kord loodan, et selle arvamusega on võimalik äh, üleilmset võitlust kestliku arengu eesmärkide elluviimisel tugevdada ja et me lihtsalt tahteavaldustest läheksime üle konkreetsete tegevusraamistike väljatöötamisele. aitäh teile kõigile panuse eest, minu arvamuse parandamise eest, aitäh muudatusettepanekute eest, aitäh, et aitasite läbi viia uuringut ning lõpetuseks soovin tänada ka oma eksperti Tainat, majanduskomisjoni töötajaid ja Vasilist ähm, siis äh, Rahvapartei fraktsioonist. suur tänu teile kõigile ja ma loodan, et meie arvamus aitab meil tulevikku parandada. Uh, aitäh, nüüd toimub arutelu kolleeg Alonso Pleguncela. aitäh, kõigepealt äh, soovin õnnitleda raportööri. on hea, et ta on aru saanud, kui tähtis on kohalik tasand nende eesmärkide saavutamisel. meie oleme kodanikele kõige lähemal ning äh, meie tõesti täidame eesmärgid sisuga rakendamisel. väga paljudes piirkondades Hispaanias töötame me praegu välja strateegiaid selle kohta, kuidas siis eesmärke täita. mina olen Mursiast pärit ja meil on üle tuhande inimese kaasatud selle äh, strateegia rakendamisse, majanduse esindajaid, kultuurivaldkonna esindajaid, täpselt samamoodi nagu ka kohalike omavalitsuste esindajaid. nii raportöör kui ka volinik Katainen mainisid ka ühtekuuluvuspoliitikat, mis on väga tähtis. kui me järgmise seitsme aasta kavasid vaatame, operatiivseid programme, mida soovitakse läbi viia Regionaalarengu Fondi kaudu, siis on neli programmi, mis puudutavad vee puhastamist ja ka majanduses süsinikuheitmete vähendamist ning paar tükki ka, mis puudutavad haridust ja maapiirkondade arengut, siis me näeme,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 rääkida sellest, kuivõrd oluline on haridus ja koolitus, me ei räägi siin mitte ainult lastest ja noortest, vaid ka täiskasvanutest. kui me soovime teadmistepõhist ähm, ühiskonda, siis peaksime muutma oma ühiskonna ülesehitust. peaksime soodustama ka teadusuuringuid ning naiste rolli tugevdama teadusuuringute vallas. nii et me peame panustama ka täiskasvanutele, sest muidu riskeerime me sellega, et ühiskonnas tekib lõhe ja meil ei õnnestu praegust olukorda tööturul parandada, nii et kõrgetasemeline haridus on see, millele tuleb panustada Äh, Ameerikas räägitakse sellest, et teha Ameerika uuesti suureks, make America great again. iga päev saavad äh, tuhanded insenerid äh, Hiinas oma diplomi kätte ja meie peaksime tegema kõik selleks, et erinevates valdkondades, näiteks tervishoiu valdkonnas, me panustaksime tõepoolest just haridusele, aitäh! aitäh, härra Jakob, palun järgmisena! aitäh, president. mina olin esimene äh, raportöör jätkusuutliku arengu eesmärkide kohta ja mul on väga hea meel, et äh, selle tööga on jätkatud. kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on need, kes tuleb tõesti kestliku arengu eesmärkide saavutamisse kaasatada. siin mängib väga tähtsat rolli haridus. me peame siin nii-öelda kestlikkuse kultuuri sisse viima ja äh, siis tuleb mõelda veel ka alternatiivsete energiaallikate kasutamise peale, äh, mis ilmselgelt on kulukas aga meil on vaja energiasüsteeme muuta. samamoodi ka hoonete soojustamine on tähtis. nii et meil on ühelt poolt kestlik areng, aga teiselt poolt ka, ka rahastus. tegelikult peaks olema nii, et kestlik areng rahastab ennast ise ja see on kõige suuremaks probleemiks kohalike ja piirkondlike omavalitsuste jaoks. uute süsteemide väli, väljatöötamisel tuleb nad kaasata, täpselt samamoodi nagu ka ettevõtted, kes siis selle ülemineku peaksid tegelikult ka ellu viima. aitäh! suur tänu! ma isiklikult tahtsin lisada sellele arutelule seda, mis tuli välja eile. nimelt äh, ma juhtisin arutelu regioonide komitee kliimasaadikutega ja seal oli kakskümmend, kolmkümmend inimest, meie enda liiget, kes osalesid lisaks väga paljudele külalistele ja üks järeldus oli see, et muidugi et tulemused tulevad hiljem ja et nad on ka kliimasaadikute töö selgrooks, aga meil olid seal väga kõrgetasemelised ettekanded Navarra, Galiitsia, Emilia Romana piirkondade esindajatelt ja ka komisjon ja Euroopa Investeerimispank ütlesid oma sõna sekka. nii et äh, tõesti tuli välja see, et me ei saa kliimat vaadata eraldi, see on osa jätkusuutliku arengu eesmärkidest ja nagu ka siin teie juba ütlesite, haridus mängib ka väga tähtsat rolli. see on osa menetlusest kus nüüd ka piirkondlikke kavasid töötatakse välja just energia jaoks ja komisjon peab need veel selle aasta lõpuks välja töötama ja seal nõuti ka seda, et iga piirkond ja iga linn koos ümbritseva piirkonnaga peaks nii-öelda oma piirkondliku energia ja kliimakava välja töötama, kattes ära siis kestliku arengu eesmärkide spektrumi spektri ja üks asi, mida komisjon välja tõi, oli mitmetasandiline dialoog, ei saa olla nii, et ainult liikmesriigi valitsus töötab välja dokumendi, ilma et ta konsulteeriks ja teeks koostööd linnade ja piirkondadega. seda mainiti ka väga palju, samamoodi nagu ka kogemuste vahetamist ja tuleviku ülesehitamist samamoodi ka nutikat äh, spetsialiseerumist. nii et see oli nii-öelda lühike kokkuvõte siis eilse ürituse kohta teile ja selle kohta, mis järeldustele jõudi, mida ütlesid meie enda kliimasaadikud ja millest me saaksime siis ka või õppida mitte ainult kliimaküsimustest, vaid laiapõhjalisemalt. kas me saame asuda hääletama? meil on kaks muudatusettepanekut, mul on hea meel teatada, et äh, see peaks olema lihtne hääletus, sest raportöör toetab mõlemat muudatusettepanekut. kõigepealt muudatusettepanek üks, kes poolt? vastu? keegi? vastu võetud? kaks poolt? vastu? keegi. ja nüüd hääletame arvamuse üle tervikuna muudetud kujul, kes poolt, vastu, keegi, erapooletu, mitte keegi, seega ühehäälselt vastu võetud, nii et raportöör, palju õnne hästi tehtud töö eest, töö puhul Eh, jätkame, räägime kestlikust biomajandusest Euroopas, majanduse, ühiskonna ja keskkonna vaheliste sidemete tugevdamine ja Jasin Horvat on eh, raportöör ja ma annakski kohe sõna teile. aitäh, president, daamid ja härrad mina usun, et biomajandus, biomassil põhinev majandus ja see arvamus äh, antud teemal on seotud ka eelnevate teemadega, sest ilma biomajanduseta ei õnnestu meil ka kestva arengu eesmärke täita ega pidada kinni nendest lubadustest, mis Pariisis antud sai. biomajanduses Äh, biomajandus moodustab praegu ähm, kaks koma kolm miljardit äh, eurot äh, ja kaheksa koma kaks protsenti töötajatest tegutseb just selles ähm, valdkonnas, nii et see on väga märkimisväärne osa töötajaskonnast ja samas panustab see sektor oluliselt Pariisi kliimaeesmärkide saavutamisse mm, luuakse uusi väärtusahelaid jätkusuutlik majandus on osa ringmajandusest. biojäätmed muudetakse ressursiks ja tarbijad saavad vähendada ka majapidamisjäätmeid viiekümne protsendi võrra kümne aasta jooksul. biomajandus võib aidata kaasa ka plastikuvabade ookeanide saavutamisele. kahe tuhande teisel aastal tuli Euroopa Komisjon välja tegevuskavaga, mis vaadati kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal veel üle ja Euroopa Komisjon tuli välja veel ühe teatisega, mis puudutab biomajandust meie arvamus äh, on äh, reaktsioon sellele teatisele. meie leiame, et oluline on see, et aastaks kaks tuhat äh, kakskümmend neli on igal regioonil oma plaan, strateegia selles vallas olemas. paljudes riikides on see juba osa elust, paljudel regioonidel sellised kavad juba on olemas, kuid paljud teised regioonid on selles vallas maha jäänud, nii et neil oleks vaja lisatuge selleks, et nad jõuaksid järele äh, paremini äh, esinevatele regioonidele. nii et selline tulemuste tabel, ühtne tabel oleks vajalik, äh, et biomajandusest, biomajandus muutuks mõõdetavaks, me saaksime andmeid võrrelda ja selleks on meil vaja ka võrreldavaid indikaatoreid selleks, et strateegiaid ellu rakendada, on meil vaja äh, vastutustundlikku lähenemist ning mitmetasandilist äh, juhtimist, et kõik elemendid sellest strateegiast tõepoolest äh, ka ellu rakenduksid. kohalikud omavalitsused on biomajanduses ük-, üksuseks, meil on vaja koostada, moodustada ka klastreid oluline on märkida, et äh, biomajandus äh, nõuab äh, terviklikku lähenemist. see on suur süsteem. ja seetõttu peab rahastus tulema mitmest allikast. rahastus eelkõige struktuurifondidest või ma-, põllumajandusfondidest ei ole piisav, nii et meil on vaja mitmetasandilist rahastust ja peab äh, võtma ka meetmeid, et kattuvust vähendada. haridus on oluline. me oleme sellest ka täna rääkinud, äh, biomajandus ei ole samuti erandiks, äh, et haridusel on väga oluline koht ka meie arvamuses tahaksin teid tänada panuse eest, muudatusettepanekute eest komisjonis aset leidnud ähm, aruteludes. see, need äh, märkused muutsid seda arvamust ka paremaks ja just seetõttu meil praegu ehk muudatusettepanekuid pole. tahaksin tänada Valeriat ja Olgat abi eest ja tahaksin tänada eh, härra Agus Košat, eh, eksperti, selle eest, et meil on niivõrd eh, täielik arvamus koostatud. suur tänu. kas on sõnasoovi? kolleeg Venström, palun. Jag vill bara tacka rapportören för ett bra arbete. aitäh, sooviksin tänada raportööri suurepärase töö eest, see on väga oluline teema, oleme sellest juba ka täna rääkinud. me oleme ambitsioonikad äh, oma kliima äh, valas püstitatud eesmärkide osas aastaks kaks tuhat viiskümmend, kuid äh, see kliimaneutraalsuse eesmärk me Euroopas peaksime saavutama selle, et reeglid muutuksid lihtsamaks. pädevused on liikmesriigiti erinevad, näiteks Rootsis oleme me suutnud äh, edasi minna biomassi kasutamisel, biokütuste jagamisel ja nii edasi, kuid äh, on veider, et Euroopa Parlament on selles küsimuses äh, kergelt skeptiline. Äh, kuid tundub, et meie oleme palju enam huvitatud biomajanduse väljatöötamisest, sellist kestva arengu, kestliku arengu kriteeriumid peaksid olema meie tegevuse keskmes, kuid me näeme, et kahjuks siiski valitseb teatud äh, skepsis. ja me peaksime kindlasti rääkima näiteks ka maksusoodustustest, äh, äh, sellest, kuidas rapsiõli ähm, ja biomassi kasutamist siduda, nii et see kõik on seotud ju ka kliimaalgatustega ja seepärast olen mina komisjoni algatuse suhtes kriitiline, sest luuakse enam takistusi kui lahendusi ja me ei tahaks kõrvale jätta teatud riikide häid praktikaid, mis on äh, head vilja kandnud ma arvan, et ehk keegi suudab minu sõnu ka edastada komisjonile, et komisjon saaks lihtsustada ka liikmesriikide tegutsemist biomajanduse vallas. nüüd, kas on veel sõnasoovi? muudatusettepanekuid ei ole, seega ainult lõpphääletus kogu äh, arvamuse osas, kes on poolt, palun hääletage. kes vastu? mitte keegi erapooletuid, kas üks? olete vastu? üks vastu. nii et sellega on see arvamus vastu võetud, aitäh All right uh,, the next opinion uh, Chapa Bob-. hästi, järgmine arvamus Chapa Borboli. STEAM hariduse tugevdamine Euroopa Liidus. palun tule siia meie juurde koos oma eksperdi Jasedeki komisjoni esindajaga. All right uh,, without. hästi, annangi nüüd uh, sõna Jarro Korbolile, palun tutvustage meile oma arvamust. Stimați colegi, stimate domnule președinte, în uh, calitate de rap-. lugupeetud esimees, daamid ja härrad. ma koostasin arvamuse teaduse, tehnoloogia, inseneeria, kunsti ja matemaatika valdkonnas hariduse tugevdamisest Euroopa Liidus ja ma tahaksin kõige tähtsamad mõtted uuesti välja tuua. ja tahaksin rääkida ka sellest, mis tuli välja, kui pidasime nõu erinevate sidusrühmadega. hariduspoliitika ja töökohtadele suunatud poliitika on selline, mida on vaja pidevalt edasi arendada vastavalt majanduse ja sotsiaalsele olukorrale. väga paljud noored on töötud ja noored, kes on käinud koolis ähm, ja saanud hea hariduse, lahkuvad Euroopa Liidust, sest neile pakutakse mujal paremaid võimalusi. ajude äravool on tabanud eriti just Kesk- ja Ida-Euroopa riike kahe tuhande ühendast kahe tuhande seitsmenda aastani oleks juba pidanud hakkama otsima lahendusi uutele majanduslikele mudelitele. nüüd me näeme, et äh, Soome eesistumisprogrammis on ka programm välja töötatud selle äh, kohta, kuidas probleeme lahendada koostöös äh, Rumeenia eesistumisega ma loodan, et äh, seda tööd jätkatakse ja et me ka tulevikus hoolitseksime selle eest, et parimat haridust on võimalik saada Euroopas, äh, et kogu maailmas parimat haridust saaksime me siin. ja räägiksin edasi oma emakeelt, ungari keelt. kolleegid, me peame leidma lahendusi sellele, kuidas aidata noortel jääda oma koduriiki me peame keskenduma STEM-haridusele, see tähendab, et me peame hoidma kontakti hariduse ja reaalse elu vahel. see tähendab, et me peame suurendama tehnilisi teadmisi inseneerias, matemaatikas, teadustes, need on äh, väga tähtsad haridusvaldkonnad äh, nii majandusele kui majanduskasvule ka loomingulisus on äh, väga tähtis ning seetõttu peamegi looma töökohti tulenevalt STEM haridusest, et vähendada töötust on äh, teatavaid puudusi ning selleks, et need äh, ületada, on oluline roll kohalikel omavalitsustel. seda eriti just STEM hariduse edendamisel, see annaks head võimalused äh, harmoneerida nõudlust ja pakkumist tööturul. me peame looma kvaliteetseid töökohti ja häid võimalusi noortele, see tähendab, et me peame kaasama teatavad sidusrühmad, huvirühmad ning peame keskenduma piirkondlike ja kohalike omavalitsuste rollile selles. on ka tähtis, et et äh, me tagaksime piisavad ressursid, piisava vahendid, piisavad äh, piisava taristu, me peame parandama ka õpetajakoolitust ja kaasama rohkem naisi, samuti täiskasvanute koolituses ja hariduses tuleb keskenduda rohkem STEM-haridusele. peame kaasama ka vähemus äh, rühmad ja keeled äh, strateegilises plaanis, mida ma silmas pean, see tähendab, et äh, peame haridusprogrammide koostamisel nendele aspektidele keskenduma. samuti soovitame Erasmuses ja teistes programmides prioritiseerida STEM-haridust Soome eesistumise ajal peaks STEM haridusest äh, saamagi prioriteet ning lõpetuseks soovin tänada kõiki neid, kes äh, aitasid, äh, kes osalesid arutelus ja aitasid koostada arvamust, soovin tänada regioonide komiteed ja ka Rahvapartei liikmeid ning sedagi komisjoni liikmeid suur tänu härra Notšakile ning ka analüüsirühmale, kes aitasid mind minu töös. me usume, et me peame äh, keskenduma haridussüsteemi muutmisele, kui me soovime noori aidata. kui me soovime noori aidata, peame andma neile piisavad teadmised ja just seetõttu peame STEM-haridusele keskenduma. palun teil seetõttu toetada seda arvamust. suur tänu, kas keegi soovib sõna? proua Karja Lainen, palun. arvoisa puheenjohtaja, haluaisin. lugupeetud president. mina soovin raportööri tänada ja ka õnnitleda selle väga ajakohase arvamuse osas. nagu ütlesite, siis avaldati esitati äh, Soome eesistumise programm ning seal on suur rõhk STEM haridusel ja koolitusel. kui me tahame tagada ka tulevikus piisava innovatsiooni, kui me tahame, et kodanikud ka kasu saaksid innovatsioonist, siis me peame suurendama ka inimeste oskusi STEM valdkonnas. samuti tuleb siin silmas pidada soolist võrdsust see on ta-, väga tähtis ka selles valdkonnas. meil on vaja ka naisinsenere ja meil on vaja noori tüdrukuid, kes tunneksid huvi STEM valdkonna vastu ning hiljem jõuaksid vastaval erialal ka ülikoolidesse see toob aga meid alghariduse juurde, mida saavad alla kümneaastased lapsed just kümneaastased üldiselt esmakordselt huvituvad loodusnähtustest ja on oluline, et selleks vanuseks oleks lastel innustavad õpetajad ja koolides oleks tagatud piisav, piisavad vahendid selleks ja just siin on oluline roll kohalikel omavalitsustel. suur tänu teile taas teie töö eest ning jätkame kindlasti seda tööd, kui Soome teatepulga Rumeenialt üle võtab ja Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigiks saab. kindlasti omalt poolt edendame ka STEM-haridust. aitäh, härra Popor järgmisena. kas on asunud häälekuur? aitäh. mina olen selle arvamusega väga rahul, mina olen füüsikaõpetaja ja olen oma elus näinud suurt lõhe probleemide ja teadmiste vahel, mis puudutavad teadusvaldkonda, inimestel puuduvad teadusteadmised ja sellisel juhul on neil väga keeruline tööturule siseneda, nad ei mõista, mida tähendab kliimamuutused, nad arvavad, et see on lihtsalt mingi poliitiline seisukoht ja mingisugune populistlik president või või partei võib äh, ainuisikuliselt kliimamuutused äh, lahendada koolidele on toetus harilikult ette nähtud, aga Euroopa koolisüsteemid erinevad suuresti, eriti just keskkoolid. mitmes liikmesriigis on probleeme eh, keskkoolis teadusainetega, mõnes liikmesriigis, näiteks Ungaris, on keskkoolid riikide hallata, seega kohalikel omavalitsustel on väga vähe sõna sekka öelda selle kohta, kuidas need koolid toimivad vaid riik ja kirik vastutavad äh, õppekavade eest. see on sisemine vastuolu, mis tuleks kuidagi lahendada. hästi, aitäh. saame edasi liikuda. proua Renström. Jomin. Tack så mycket. Eh, jag var tvungen att haka på lite grann där Anna Karolainen pratar om, om bristen på... Aitäh kolleeg rääkis hetk tagasi sellest, et äh, neiud ähm, selliseid aineid õppida ei soovi ja tõepoolest, probleemiks on see, et äh, on inimesi, kes ei äh, huvitu üldse tehnilistest ja üldse reaalainetest ja informaatikas näiteks on väga vähe tüdrukuid. see võimalus, mida pakub meile digimajandusele üleminek, tähendab seda, et innovatsioon äh, toob äh, endaga kaasa siiski äh, kaasa ka sugudevahelise tasakaalu saavutamise. me peaksime selle soodustamiseks koostama tegevuskava, mis oleks äh, kaasav. programmid peaksid olema paremini kohandatud just äh, neiude huvidega, seda ka koolides. eesmärgiks on see, et kõik tõepoolest saaksid äh, selles tehnoloogia revolutsioonis osaleda, aitäh! selge, aitäh! nüüd saame jätkata muudatusettepaneku hääletamisega, muudatusettepanekuid ongi üks, hääletame seda, raportöör on selle vastu, kes on muudatusettepaneku number üks poolt, palun hääletage. kes on vastu? enamus on vastu, tagasi lükatud. nüüd hääletame arvamust tervikuna sellisel kujul, nagu ta on. kes on poolt, palun hääletage aitäh, kes on vastu? keegi ei ole vastu, erapooletuid ei ole, ühehäälselt heaks kiidetud. palju õnne, härra raportöör! All right, next. väga kena järgmine päevakorrapunkt, endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale käsitlev põhjalik Euroopa Liidu raamistik, Uno Silberg on raportöör. tule palun siia koos oma eksperdi ja NAT komisjoni esindajaga. Thank you. okei okay,, mis hästi. härra raportöör, annangi sõna kohe teile. suur tänu, härra eesistuja. mul on au täna siin kaitsta regioonide komitee arvamust ühel väga vanal teemal, aga samas väga uuel teemal ja võiks isegi teha hääletuse ja küsida, kes teadis enne tänast regioonide komitee arvamust midagi endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide mõjust, noh, aga kuna see on nüüd läbi käinud NAT komisjonist ja päris paljud on saanud sellega ka tuttavaks, siis eh, on mul ka selline võimalus. Eh, tuua teieni mõned rõhuasetused, et millega tegelikult on tegemist ja miks see on oluline, miks see on tähtis ja mis rolli peaks ta mängima ka kohalike ja piirkondlike omavalitsuste tegemistes. et kõigepealt on oluline see, et et äh, komisjon on sellise algatusega üles tulnud ja komisjon peaks mitte enam viivitama endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaali käsitleva uue strateegia väljatöötamise ja vastuvõtmisega. tähtis on ka see, et uut strateegias, strateegiat täiendaks üksikasjalik ajakava ning rakendada, rakendada tuleks ka asjakohaseid endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide kriteeriume kõigis asjaomastes Euroopa Liidu õigusaktides ja tuleks vähendada ka edukalt nende kemikaalidega kokkupuutumist, eriti kõige haavatavamates rühmades. Eh, probleem on see, et senised avalikkusele suunatud teadmised endokriinfunktsiooni kahjustavatest kemikaalidest on väga pinnapealsed ja suurele osale tavakodanikest on mõisted "endokriinfunktsioon" või "endokriinfunktsiooni kahjustavad kemikaalid" täiesti arusaamatud võimalikult kiiresti tuleks ka tegeleda erinevatega, erinevate erinevustega, mida võib olemasolevates Euroopa Liidu õigusaktides leiduda ja tuleks ka ühtlustada endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide käsitlemist. eelkõige tuleb seada inimeste tervisenäitajad tähtsamale kohale. tuleb võtta arvesse ka tarbijate ega tööstushuve, kuid kui kodanike tervise ja kasumit teeniva ettevõtluse vahel võib tekkida vastuolu, siis peab kodanike tervis olema esmatähtis. samuti ei piisa ainult seostest endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide mõjuga haigustele ja edaspidi tuleks käsitleda teemat eelkõige inimeste tervise, eluslooduse ja keskkonna seisukohast ning selle ennetava mõju seisukohast ühiskonnas laiemalt seda nii sotsiaalses kui ka majanduslikus võtmes. Seega, regioonide komiteena peame me olema valmis andma ka selge sõnumi, et eh, kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on valmis kaitsma oma järeltulevat põlvkonda, hoolimata kas siis tööstuse või ka mõnede partnerite, on nad siis kaubanduspartnerid, kasvavast survest. Ja nagu ütlesin, teema on üpriski vana, aga samas väga uudne siis äh, arvamus eelnõus on, et äh, erinevad teemad üksikasjalikult lahti kirjeldatud ja siinkohal on mul hea meel tänada kõiki neid, kes on eelnevalt esitanud muudatusettepanekuid, samamoodi äh, NAT-komisjoni esindajaid, kes on kaasa aidanud selle arvamuse eelnõu valmimisele, ja samamoodi ma sooviksin tänada eksperti, professor Andres Valdmani kes on kaasa aidanud, et see arvamus saaks ka eh, sisuka ja toeka eh, väljundi. seega on eh, minu poolt selline ülevaade antud, on ka üks muudatusettepanek tehtud, aga seda saame hakata käsitlema juba nüüd järgneva arutelu käigus. okei okay,, thank you very much. aitäh Nagu, nagu öeldud, üks muudatusettepanek, äh, aga kas on ka üldisi märkusi sel teemal, kui mitte, siis läheme hääletuse juurde, raportöör on selle ettepaneku poolt. Äh, need, kes on selle poolt, palun andke märku. kes vastu? mitte keegi. see on vastu võetud ja nüüd hääletame kogu äh, arvamuse osas muudetud kujul, kes on poolt, kes vastu. keegi ei ole erapooletu. ühehäälselt vastu võetud. palju õnne raportöörile All right, so those were the uh, opinions for hästi, need olidki arvamused, mida pidime täna käsitlema, homseks on samuti jäänud mõned arvamused hääletada, aga täna on äh, meie järgmiseks teemaks kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele olulised Euroopa Liidu teemad, nagu te teate, viimasel paaril täiskogu istungil on meil olnud käsitlusel selline ajakohane teema, oleme küsitle-, küsinud liikmetelt, äh, kas nad soovivad mõnel konkreetsel teemal arutelu, nad peavad siis põhjendama seda ning esimeste konverents sellest tulenevalt valib välja teemad, mida saame arutada. tänaseks oli meil tegelikult valitud välja kaks teemat, kuid kahjuks kuna need inimesed, kes ettepanekud tegid, on siin puu, puudu täna, nii et jäime ühe äh, teema juurde, teavitamise kord linnaplaneerimise valdkonnas. paluksin kõigepealt, et äh, sõna võtaks härra Peeter Kurts, kes räägiks meile, kuidas see olukord tema linna mõjutab ning äh, eelnevalt oleme ka Hollandi delegatsioonilt äh, härra Jonkmanilt äh, teavet saanud, kes soovib samuti väga huvitavaid mõtteid sel teemal jagada, tundub, et teda ei ole siin, aga võib-olla siis keegi teine Hollandi delegatsioonist räägib sellest, aga kõigepealt saab sõna Peeter Kurts ning äh, pärast seda saavad sõna ka teised, kes seda soovivad, palun. ja, äh, ja suur tänu, president, kallid kolleegid kõigepealt suur tänu selle eest, et me saime täna selle päevakorda panna, selle küsimuse. ma tahaksin seda natukene selgitada, sellepärast et mulle tundub, et see ei puuduta mitte ainult minu linna ja üleüldiselt mitte ainult Saksamaad ja Hollandit, vaid väga paljusid kohalikke omavalitsusi Euroopas. me ei räägi siin mitte teavitamise korra direktiivist, vaid sellest, et teavitamise korra direktiiviga on meil võimalik tegelikult üks suur probleem võimalik lahendada või mida sooviti lahendada, aga probleem, mida enam ei ole. nimelt jaanuaris kaks tuhat kaheksateist Euroopa Kohus võttis vastu otsuse, kuni selle otsuseni me kõik lähtusime, et kohalikud linnaplaneerimiskavad ei lähe teenuste direktiivi alla. Euroopa Kohus aga otsustas, et siiski läheb siis kui jaekaubandust piiratakse, see on niisugune tüüpiline näide kohalikust planeerimisest. näiteks kui me soovime tagada teatud linnakeskuste säilimist, siis meil on linnaplaneerimiskavad ja siis me teeme äh, teatud jaekaubandus ettevõtetele vastu tulevaid äh, pakkumisi ja nüüd tulevikus tuleks seda kõigest teavitada, nii et kõik need kohaliku tasandi otsused tuleks äh, saata Euroopa Komisjonile ja seda siis teavitamise korra kaudu. Saksamaal on üksteist tuhat äh, kohalikku omavalitsust, meie oma linnas äh, sarnaseid otsuseid võtame vastu mitu tükki aasta jooksul, nii et me räägime siin tuhandetest menetlustest ja teavitamisest siis aasta aasta jooksul ja seda siis ainult Saksamaalt. nii et tegemist ei ole mitte ainult suure bürokraatliku nõudega, vaid tegemist on ühe esmase õiguse piiramisega, kohaliku omavalitsuse suveräänsuse piiramisega. just sellepärast on see suureks probleemiks regioonide komiteele, aga ka Euroopale, sellepärast et kõik need äh, eelarvamused Euroopa kohta saaksid tõestatud. ehk et Euroopas sekkutakse menetlustesse, mida tuleks aga koha peal läbi viia, et Euroopa Liit häirib kohalikul tasandil juhtimist, sekkub kohaliku tasandi töösse. seda tuleks vältida. ja nüüd kahjuks ülemkogul, isegi kui mitte keegi tegelikult otseselt ei soovinud, neid eh, linnaplaneerimise kavasid eh, teenuste direktiivi alla panna, aga kuna nõukogu kokkuleppele ei jõudnud ja sellepärast see otsus siis vastu võeti. ja kui nüüd eh, komisjon teeb uue ettepaneku, siis meil ei ole võimalik siin kuidagi kohtuotsust muuta ja seepärast me peame väga kiiresti reageerima ning reageerida saaks siin parlament. ma palun, et me pöörduksime parlamendi poole ja teiselt poolt paluksin ka kolleege, et nad ka pöörduksid oma valitsuste poole selleks, et leida lahendus äh, nõukogus, selleks, et minu arvates tõesti äh, õudset väärarengut vältida, mis tõesti kahjustaks meid kõiki sest see kahjustaks äh, eelkõige kohalikke omavalitsusi, aga suurel määral ja pikas plaanis ka Euroopa Liitu, aitäh! Then... Uh, aitäh ning Hollandi delegatsiooni nimel härra De Heer. aitäh! ma toetan Saksa kolleegi, Hollandis me komisjoni ettepanekut oleme väga täpselt jälginud kahe tuhande kaheksateistkümne, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta avaldamisest peale. ja tõesti, minu kolleeg tõi välja kõik argumendid selle vastu. teavitamise eh, direktiivi laiendatakse ja seega laiendatakse ka teavitamise kohustust. kolme kuu jooksul konsulteerimismenetluse ajal on see nõue sisse viidud ja see tähendab seda, et me ei saa kolme kuu jooksul ise mitte midagi otsustada. see tähendab seda, et kohalikus omavalitsuses või piirkondlikus omavalitsuses vastu võetud või läbi vaadatud linnaplaneerimise otsused või isegi siis, kui need ei ole veel vastu võetud, siis nende menetlemine lõpetatakse mitmeks kuuks ja ärgem petkem ennast, me ei ole vabade te teenuste vaba liikumise vastu, aga me oleme selle bürokraatia koorma vastu ja selle vastu, kuidas kohaliku ja piirkondliku omavalitsuse tasandil otsustamist tõteta-, tõkestatakse. teavitamise direktiivis on väga palju riske, ei ole täiesti selge ka see, millised on reeglid ja kuidas linnaplaneerimine kui selline siis edasi peaks minema. läbi läbirääkimised, nagu öeldud, on takerdunud ja nüüd tuleb meil üheskoos lahendus leida. ning just sellepärast on ka äh, tõesti toetada Peeter Kurtsi, et me peame pöörduma nii Euroopa Parlamendi kui ka siseriiklike parlamentide poole selleks, et seda küsimust üleval hoida ja lahendus leida. aitäh. kas on veel sõnasoovijaid? ei? siis äh, lõpetan arutelu sellel teemal. suur tänu, et selle küsimuse tõstatasite. järgmine punkt. täna on Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitliauhinna tseremoonia ning äh, nüüd ma soovingi tervitada siin regioonide komitee nimel mõlemat võitjat, keda on teavitatud eelnevalt. kolm võitjat valiti välja. meiega on siin ka mõned žürii liikmed palun äh, tulge nüüd siia, et saaksime seda teemat arutada. ER. selle auhinnakava äh, on nüüd tähistamas oma kümnendat aastapäeva ja mul on väga hea meel selle üle, et meil on täna võimalus üle anda see auhind. ma olin ise väga suurel määral seotud selle auhinnaga omaenda piirkonnas, tutvustasin seda ideed seal ja olen olnud siis ka ühe selle auhinna saanud piirkonna esindajaks ja eh, olin ka žürii esimeheks ja ma võin teile kõigile kinnitada, et tegelikult ei olnud võitja väljavalimine sugugi mitte kerge ülesanne meil oli väga palju regioone, kes kandideerisid, ma ei hakka siin üksikasjalikult nende ettepanekuid tutvustama, aga ma nägin, et meil on väga suurepäraseid ettepanekuid ja nende ettepanekute üksikasjalikuma läbivaatamise käigus koos teiste žürii liikmetega huvitas meid äh, väga see, et mis on selle ettepaneku teksti taga ja väga paljudel juhtudel regioonid olid juba läinud üsna üksikasjalikuks oma ettepanekutes ja me oleme täiesti veendunud, et need võitjad on just nimelt õiged ja enne kui ma hakkan siin asjades süvedama, kutsun siia regioonide esind-, Danski ja Pomorski regioon. Well... meil on siin samuti äh, Göteborgi esindaja, äriringkond ja Temara piirkond. Ah, hello, hello, hello, welcome. Yeah. Uh, äh, palun äh, tulge siia. niisiis, äh, meil on siin kõigepealt Pomorski piirkonna linnapea esindaja tegemist on meie endise saadikuga, keda me tunneme väga hästi, tere tulemast, äh, Alan Aleksandrovist, Gdanski aselinnapea, Aksel Joosevson äh, Göteborgi äh, kohaliku omavalitsuse esindaja, samuti on ta linnanõukogu liige, tere tulemast ka teile. ja siis on meil siin härra Manu Aiardi, Navarra regiooni asepresident, valitsuse aseesimees ja äh, tahaksin teile kinnitada, et me kõik teame, milline on äh, see taust, äh, mis, me teame, et VKE-d on majanduskasvu ja töökohtade selgrooks, iseäranis ähm, selle kümne aasta jooksul, mis me seda auhinda oleme välja andnud, oleme me näinud väga suuri edusamme just nimelt idufirmade osas, kuidas regionaalsed innovatsioonisüsteemid on arenenud ja kuidas regioonid riigid on üksteiselt õppinud ja see on väga heaks tõendiks selle kohta, et see auhind on tõesti väga olulise tähtsusega globaliseerumine, digitaalne üleminek ähm, ja muudatused tarbijate käitumises eelseisvatel aastatel sunnivad paljusid ähm, VKE-sid oma tulevikku muutma, oma tegevust ümber kujundama ning linnade, regioonide ja kohalike tööstusettevõtete, ülikoolide tegevus peab sellega seoses samuti muutuda, muutuma. Euroopa tulevased konkurentsieelised sõltuvad sellest, kuidas meie VKE-d reageerivad nendele väljakutsetele selleks, et olla edukas peab olema selline ettevõtlusprofiil, mis suudab anda äh, äh, panuse, kasutada ära nende kogemusi ja oskusi, et anda panus majanduse muutumisse, ühiskonna muutumises meie komis-, regioonide komisjoni eesmärgiks on jätkusuutlik areng, me alustame eh, just nimelt alt üles lähenemisega ja meil on oma kriteeriumid eh, edusammude osas ja Ehm, meie äh, siin juhatuses ja ka mujal oleme selle teemaga väga palju tegelenud, meil on kolm kriteeriumit, äh, mis aitab ettevõtlikul äh, mõtteviisil võidule pääseda. arukas spetsialiseerumine on üks nendest kriteeriumitest. väga tore on, et ähm, Äh, äh, ja neid, nendele teemadele me siis keskendusimegi oma žürii töös, me näitame selle kavaga, et regioonid ja linnad saavad asju muuta ettevõtluse vallas, saavad luua äh, raamtingimused, mis võimaldavad VKE-del areneda, parandada kohalikku ja regionaalset ettevõtluskeskkonda, kus äh, me kõik ühiselt loome sellise soodsa keskkonna ettevõtlustegevuseks. me oleme näidanud, et detsentraliseeritud Euroopa äh, Silicon Valley'de loomine on võimalik ja me ei taha kopeerida USA Silicon Valley'd, vaid kasutame ära neid õppetunde, mis me oleme sealt saanud ja loome oma Euroopa variandid ja nüüd on aeg, et me viiksime selle tegevuse uuele tasandile ja seetõttu sellel aastal eh, koos eh, žürii ja teiste komisjonidega eh, oleme asju uuesti läbi mõelnud ja tuleme siis selle aasta lõpupoole välja uue kavaga ma võin juba öelda praegu, et me kuulutame selle avalikult välja, Econi komisjon teeb majanduskasvu peadirektoraadiga koostööd selles vallas ja me plaanime kokku kutsuda siis VKE-de assamblee novembri lõpus Helsingis ja äh, seal on, äh, me kohtume siis Espoo linnas kahekümne viiendal, kahekümne kuni kahekümne seitsmenda novembrini ja siis äh, teatame ka, milline on meie uus kontseptsioon ja ma võin teile kinnitada, et mõned nendest ettepanekutest olid väga uued ja äh, mul isiklikult on väga hea meel, et meil on nüüd Rootsi kaasatud äh, auhinnavõitjate hulka. niisiis Euroopa kaart äh, on nüüd tasakaalustatum aga me vaatame veel mõnede riikide suunas eh, ja ootame, et ka nemad esitaksid oma ettepanekuid, kui me järgmine kord seda auhinda välja anname. ja ma võin kinnitada, et kuigi mõned regioonid eh, esimesel või teisel korral auhinda ei saanud, olid need ettepanekud siiski väga heaks tõendiks selle kohta, et edusamme on tehtud ja me soovime, et need piirkonnad uuesti kandideeriksid. kallid kolleegid, annaksin nüüd üle auhinnad ja alustaksin härra Štruki ja Andrei Aleksandrovitšiga, kes eh, tutvust-, esindavad Gdanski ja Pomorski piirkonda aitäh, härra esimees. Te kuulete nüüd poola keelt, ütleb kõneleja. lugupeetud daamid ja härrad. ettevõtlusauhind kahe tuhande kahekümnenda aasta eest on Äh, väga suur au, ainulaadne au, äh, sellepärast et äh, see on nii-öelda kroonijuveeliks meie visioonile. ja nüüd võite oma sõnavõttu jätkata, ütleb härra esimees ma kordan seda, mida ma ütlesin juba. see auhind on meie jaoks ainulaadne au. see on ainulaadne sellepärast, et see on kroonijuveeliks meie visioonile, visioonile, mis meie kohalikel omavalitsustel ja regionaalsetel omavalitsustel oli meil oli oma regionaalne arengustrateegia ja meil on täna väga hea meel öelda, et peamistes valdkondades, majanduslikes valdkondades on meie piirkond esirinnas mitte ainult Poolas, vaid ka kogu Euroopas. meie äh, oleme saavutanud suure majanduskasvu, meil on öö, äh, Äh, madal tööpuudus, me oleme tööpuuduse vastu tõhusalt võidelnud, meil on palju ettevõtteid ja meie ettevõtted on ekspordile orienteeritud. Äh, väga oluline on, et me oleksime paindlikud ja et me äh, arvestaksime reaalsusega. üks meie aja väljakutsetest on kasvav konkurents andekate inimeste pärast. meie usume sellisesse regiooni, mis on avatud, mis edendab mitmekesisust. me usume, ja ka meie kolleeg, kes ähm, igal kohtumisel, igal äh, täiskogul käis, äh, meie kolleeg Pavel Adamovitš uskus seda samuti see auhind ähm, peegeldab meie tugevaid külgi, peegeldab meie kogukonna tugevaid külgi ning arusaamist Euroopa väärtustest. meie oma regioonis mäletame väga hästi, miks ja kuidas äh, Gdansk eh, kui Hansalinna eh, jõukusele alus pandi, see pandi alu, eh, sellele pandi alus kaubavahetuse ja mitmekesisuse läbi. meil on kogemusi minevikus ja selline solidaarsusel rajanev kogukond on meie jaoks väga oluline. see ainulaadne auhind, see ettevõtlusauhind on meie jaoks kohustus mis läheb kaugemale äh, majandussfäärist äh, või lihtsalt ettevõtluse edendamisest. me peame hoolitsema selle eest, et me looksime õiglase ja inspireeriva arengukeskkonna kõigi jaoks, kõigi meie regiooni elanike jaoks sealhulgas ka sisserännanute jaoks. daamid ja härrad, suur aitäh selle auhinna eest! hästi. aitäh. ja nüüd teine auhind Okay, sure. Okay, go ahead. Mr. Aleksandrovitš. härra Aleksandrovitš härra äh, esimees, äh, Euroopa regioonide ja kohalike omavalitsuste esindajad, daamid ja härrad, mul on väga hea meel täna siin olla ja, ja jätkaksin samuti poola keeles. ma olen väga uhke selle üle, et Gdanski linna nimel koos Pomorski provintsi maavanemaga saan ma vastu võtta selle auhinna Euroopa ettevõtluspiirkond kaks tuhat kakskümmend see auhind on parim tõend selle kohta, et me ei ole ära raisanud viimast kolmekümmet aastat, kui muutused Poolas algasid. ja me ei ole ära raisanud ka seda viiteist aastat, mis me oleme olnud Euroopa Liidu liikmeks Gdansk on selle regiooni kultuurielu keskus, kui regiooni pealinn oleme me avaldanud mõju kogu piirkonnale, me oleme avaldanud mõju läbi erinevate tegevuste, samuti ettevõtlusvaimu edendamise läbi mõned aastad tagasi seadsime endale väga ambitsioonika eesmärgi. me soovisime et meil õnnestuks ligi tõmmata äh, seda, mis on kõige väärtuslikum, ettevõtlikke inimesi, inimesed, kes on äh, teadlikud meie pärandist, kes on loovad, kes soovivad arendada, soovivad ühiselt tulevikku luua, sõltumata nende soost, vanusest, päritolust, usust äh, nende võimetest, puuetest, seksuaalsest orientatsioonist kui me vaatame ajale, äh, nüüd äh, ajale tagasi, siis mul on mulje, et me oleme selle eesmärgi saavutanud. Gdansk täna ei ole mitte üksnes ähm, äh, see paik, kus areneb traditsiooniline majandus, näiteks kütusetööstus või merel, merendus. Gdansk on eriline, kui võrrelda seda teiste Poola linnadega. see on just selline teed rajav nägevus, meie tahame äh, Äh, inimressursside kasutust mitmekesistada, me tahame olla avatud ükskõik kellele, kes väljastpoolt tuleb. me läheme tagasi Hansaliidu äh, traditsioonide juurde me vaatame tagasi sellistele väärtustele nagu mitmekesisus, me teame, milline on mitmekesisuse potentsiaal, selle mõju majandusarengule. see on midagi sellist, mis muudab Danski eriliseks ja see muudab äh, Gdanski äh, kõikjal väga äh, populaarseks, alustades ettevõtetest, aga samuti ka sotsiaalsetest organisatsioonidest. me oleme selle nägemuse ellu viinud, me oleme loonud uusi mudeleid sisserändajate integreerimiseks, see on Poola jaoks uus asi me soovime teha kõik, mis meie võimuses selleks, et Gdansk oleks annete ja ettevõtluse arendamiseks hea koht, aga samuti ka äh, ideaalne koht elamiseks, äh, koht, mis inspireerib äh, teg-, aitab kodanikke, on kaasaegne ja ei unusta ka oma väga erilist minevikku me keskendume kultuurilistele sündmustele, investeerime haridusse, sporti me tahame olla keskkonnasõbralikud, näiteks ühistranspordi vallas me tahame tagada piisava elatustaseme oma kodanikele, meil on väga hästi arenenud kinnisvaraturg, eluasemed, turism on samuti väga olulised, kui vaadata tagasi aastale kaks tuhat kaheksateist, siis meil käis ligemale kolm miljonit külalist ja igal aastal tuleb Danskisse üha rohkem ja rohkem inimesi elama. Dansk on tõeline aken, mis on ülejäänud maailmale avatud me tagame kiired ühendused teiste linnadega Poolas. ükskõik, kuidas inimene soovib reisida, kas lennukiga, laevaga või maanteed mööda. Gdansk on tegelikult palju lähemal, kui te arvate ja kui te Gdanskisse kohale jõuate, siis te mõistate, et võib-olla on sinna Äh, kasulik jääda pikemaks kui vaid hetkeks äh, väga oluline on veeta aega selles piirkonnas ja ma tõesti usun, et Euroopa ettevõtluspiirkonna auhind on meie jaoks äh, täiendavaks stiimuliks, mis aitab meil teha rohkem ettevõtluse vaimu edendamiseks meie linnas, provintsis ja kogu Poolas ja lõpetuseks tahaksin tänada kõiki regioonis ja linnas, tahaksin tänada oma kolleege, kes siin on kohal. tänu teie tööle, teie koostööle oleme selle auhinna saanud, aitäh no.! Okay, and let me väga hea. võtan siis lühidalt kokku selle, mis oli žürii mõte, kui valiti välja Gdansk ja Pomorski regioon sihipärane tegevus, mis oli pühi, eh, pühendatud talentide leidmisele ja hoidmisele ning eh, ettevõtlushariduse andmine noortele. see ongi just see, millest tuleb õppida. Teilt ja teised regioonid soovivad ka kindlasti teiega koostööd toetada. Läheme nüüd Göteborgi juurde enne kui ma siis auhinna edastan, tahaksin anda sõna äh, äh, härra Joosefsonile, aga tahan rõhutada veel enne seda, et teie taotluse äh, kõige olulisemad et elemendid olid väga hästi välja toodud, see oli üles ehitatud väga hästi, see mitmetasandiline tegevus, hea vaimsus, ettevõtluskliima parendamine ja VKE-de toetamine olid väga tähtsad. ja nüüd lubage teile üle anda auhind, härra Josephson Thank you. seas. nüüd on sõna teil, palun. Uh, thank you very much. suur tänu, härra president ma olen väga uhke selle üle, et ma saan siin olla, olen tänulik selle auhinna eest. Göteborg, võib-olla paljud ei tunnegi seda linna, aga Göteborg rajati tuhande kuuesaja kahekümne esimesel aastal ja tal on pikaajaline kaubavahetustraditsioon. et ähm, meie linnas on ähm, ja meie linna piirkonnas on üle seitsmesaja viiekümne tööstusettevõtte Ehm, need on erinevad struktuurid ehm, ja me oleme tõesti Lääne-Skandinaavia keskmes, seitsekümmend protsenti kogu ehm, Põhjamaade tööstusest on just meie linna ümbruskonnas ning me oleme kõige suurem Skandinaavia sadam see on seoseks ähm, Põhjamere ja Läänemere vahel üksteist tuhat laeva äh, läbib meie sadama igal aastal ning me oleme väga tähtis ekspordi-impordisadam, see on äh, üsna oluline meie jaoks ja me püüame nüüd kiirelt parandada ka Äh, kommunikatsiooni ja suhtlust parandada Kopenhaageni, Hamburgi ja Osloga, äh, selleks et äh, olla valmis oma ettevõtete vajadustele vastama. meil on väga tugev tööstuspärand, Volvo, SF on meie linnas, me oleme päris unikaalsed oma piirkonnas, sest me Mm, ehitame auto äh, ise valmis, meil on unikaalne pädevus, kõiki komponente to-, äh, toodetakse meie regioonis. Mm, me teame, et auto on muutunud tavaliselt, tavalisest mehaanilisest struktuurist äh, keerukaks arvutil põhinevale, põhinevaks struktuuriks ja see on suur väljakutse. nüüd me peame ka töötama välja äh, sellise ettevõtluskliima või õhkkonna, mis äh, toetab ettevõtlust, äh, ettevõtluse toetamine on meie põhimure tulevikus ja me peame oma tööd jätkama ja sellepärast me oleme uue strateegia välja töötanud äh, ärikliima parandamiseks ning ettevõtlusvaimu toetamiseks meil on üle saja kahekümne tuhande uue töökoha loodud loodetavasti aastaks kaks tuhat kolmkümmend viis. ja äh, meie strateegial on äh, äh, alt üles lähenemine, me tahame ettevõtlusringkondi kaasata oma äriplaanide väljatöötamisel ja meil on üle saja ettevõtte kaasatud äristrateegia väljatöötamiseks ja äh, me oleme tõesti tänu sellele suutnud eh, ka palju ära teha ja VKE-de olukorda samuti parandada. väike, väikeste ja keskmiste ettevõtete toetamine on kriitilise tähtsusega, kui me mm, räägime äristrateegiast äriringkondades nüüd ähm, tahaksin ka tänada ähm, meie ettevõtlusringkonna ähm, partnereid, ilma nende toetuseta ei oleks me midagi suutnud, tahaksin öelda, et äh, see auhind on tegelikult meie kõigi väga tubli töö tulemus. jätkame aktiivse tööga selleks, et et äh, ettevõtluskliimat parendada, usume, et meie ettevõtlusstrateegia on üks parimaid ja see auhind on meie jaoks väga tähtis. see näitab, et me oleme õigel teel, suur tänu veel kord! Thank you, Aksel Josefson! suur tänu, härra Josefson ja läheme nüüd Navarra regiooni juurde ja teen kõigepealt lühikese kokkuvõtte sellest, ähm, mis esile toodi teie mm, kandidatuuri puhul. Teil on äh, eeskujulik strateegia kohaliku äh, elanikkonna kaasamisel ettevõtluse arendamisse te olete kasvupotentsiaali suurendanud, ettevõtluste ellujäämisprotsenti suurendanud, teie strateegia on eeskujulik ja loodetavasti rakendub ka teie strateegia lähiaastatel? loodetavasti saavad kõik teie kogemusest õppida, nüüd lubage mul auhind üle anda härra Ajardile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 enkitzailletza plana noski, zientzia teknologia eta berrikuntza plana ere bai, klaster politika, arrisku kapitala, gizarte ekonomiaren osoko plana, ekintzailetzat eta enpresetarako. Let me just interrupt, please. Uh, sorry that vabandage, et ma teid katkestan, meil ei ole baski keelde tõlget siin. püüdsime siis nii palju aru saada, kui me suutsime kui ei ole, siis hea küll, püüan hispaania keeles. As well. Well, bien, quería decir en primer lugar que bueno niisiis, äh, kõigepealt tahtsin öelda äh, tere pärastlõunat kõigile, härra president, asepresident, äh, daamid ja härrad. kõigepealt tahaksin kahteteist regiooni õnnitleda Gdansk-Pomorski äh, esindajaid ja äh, Göteborgi esindajad siin te,, teie äh, saavutuse puhul. Navara arengusüsteem tegelikult on välja töötatud meie piirkonna valitsuse poolt, aga meil on ka teisi partnereid, me oleme läbi vaadanud oma eh, tehisintellekti strateegia koos ülikoolide, tehnokeskustega, sotsiaalorganisatsioonidega, kodanikuorganisatsioonidega ning valitsuse esindajatega ja see tõi meile edu Äh, see töö, mida me oleme teinud, äh, äh, seda on krooninud nüüd edu, ähm, mis tegelikult on tunnustus meile kõigile. nutika spetsialiseerumine ähm, meie projektides on, on väga tähtsal kohal, ähm, kasutame seda riskikapitali plaanides, klastrite projektides, tehnoloogiaprojektides, me pöörame erilist tähelepanu ettevõtlusele, oleme oma tööd teinud järk-järgult ja sellega oleme kujundanud välja sellise äh, tugeva ökosüsteemi ja meie jaoks on see suur au, et meid, meie tööd nüüd Navarras äh, Navaras tehtud tööd tunnustatakse. Navarra projekti on nüüd tunnustatud ja ähm, avalikkuse toetusel ettevõtjatega partnerluses äh, oleme me välja selgitanud äh, kõige olulisemad sektorid, ettevõtted, meil on äh, Jõesuudme strateegia äh, ja äh, jälgime toodete arengut, kuni toode jõuab turule, meie piirkonna tööstus tahab toetada talente, ärivaimu ja suurendada konkurentsivõimet. Ehm, tunnustus on äh, meile kõigile ja samas see on ka julgustus jätkata oma tööd, suur tänu! Uh, suur tänu teile! Ehm, nii palju, kui me teame, oleks pidanud meil baski keel vähemalt passiivse keelena täna kasutusel olema, aga ei olnud Eh, igal juhul jõudis põhisõnum kohale, suur tänu teile! ja nüüd kokkuvõtteks tahan öelda, et ma tänan kõiki, kõiki, kes oma taotluse ja kandidaadid esitasid sel aastal, võib-olla õnn ei naeratanud teile, aga igal juhul jätkake head tööd koos kodanike, koos äh, tööstusega, ettevõtetega ja ähm, me loodame, et see meie ettevõtluskontseptsioon areneb edasi ja me saame üksteiselt õppida. me äh, avame uue äh, taotluste vooru auhinnale, saate järgmine kord jälle osaleda. nüüd tahaksin teid kutsuda kokteilile et äh, kohtuda ka nende noortega, kes regioonide komitee noorte fotovõistlusel osalesid. ja see vastuvõtt on sellesama saali vastas. seega noori eurooplasi, kes olid äh, praktikal regioonide komitees, kutsuti üles pildistama oma elu oma regioonides ja küsimus oli eh, selline, kuidas te tunnete oma kodukohas Euroopa Liidu kohalolekut? Eh, valisime välja kakskümmend tööd ja need, need on nüüd siin ka välja pandud. et läheme sinna koos auhinnasaajatega kõik on teretulnud, suur tänu teile, tänane koosolek on lõppenud ja hiljem või õigemini mitte mina ei kutsu, vaid äh, Poola delegatsioon kutsub teid äh, õhtule. Äh, see õhtune vastuvõtt toimub Jacques Delors'i majas, meie oma hoones. tänane koosolek on läbi, tänan